kallid kolleegid, kas me saaksime oma koosolekuga peale hakata? tahaksin kõigepealt öelda, et meie koosolekud kantakse ka internetis üle, nii et käituge korralikult, naeratage. see on meie kodanikele väga oluline, ma arvan. igal juhul on meil ees palju tööd, tahaksin kogu südamest tervitada kõiki kolleege, kes on äh, riiklusriikide parlamentidest siia tulnud täna ja tahaksin öelda samuti, et nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja on meil siin esindatud pärast seda, kui komisjon võttis vastu uue regulatiivse raamistiku, nii et äh, volinik Haano äh, tutvustab seda esimest korda Euroopa Parlamendis ja proua Ivone Vendel on Poola Regionaalarengu ministeeriumist ning esindab siin Poola eesistujat. meil oleme välja toonud ka kolm liikmesriikide parlamentide esindajat, kes on täna siin oma ettekannetega. Ernst Hinskel kes on Saksamaa Bundestagist, siis härra Laslo Haabis, kes esindab Ungari parlamenti ja härra Vigi Trofenik, kes esineb Sloveenia parlamenti. tahaksin kasutada seda võimalust, kas, et selgitada lühidalt, et äh, ütlen paar sõna ka sisulise poole kohta seejärel on meil volinik Haan, kes saab sõna ja proua Pendel, seejärel rahvusparlamentide esindajad. ja seejärel on sõna kõikidel liikmesriikide parlamentidel ja Euroopa Parlamendi liikmetel. palun teil ära täita ka see äh, vorm, mis teie ees on, nii et äh, niipea, kui me saame teada, kui palju kõneaega keegi vajab, siis me saame ülejäänud kõneaja samuti ära jagada, see on väga oluline. ja äh, regionaalarengu komisjoni esimehena tahaksin selgitada paari sõnaga, miks see kohtumine meie jaoks nii oluline on ja miks on ka väga oluline, et volinik Haan ja Ivona Pendel meiega täna siin on. me kohtume siin väga eh, erilises kontekstis. me teame, et Euroopa, kus räägitakse palju stabiilsusest, peab äh, otsustavalt nüüd keskenduma majanduskasvule, sest meil on vaja Euroopas majanduskasvu järgnevatel aastatel ja meil on vaja, et see tugineks nii traditsionaalsetele faktoritele, kuid meil on ka vaja uusi majanduskasvu faktoreid, meil on vaja palju investeeringuid ja nagu te teate, investeeringud vajavad rahastamist investeeringute rahastamine on üks põhilisi väljakutseid Euroopa ees. selles kontekstis, võttes arvesse äh, mitmeaastast finantsperspektiivi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, on äh, oluliseks rahastamise allikaks ja need kaks aastat, mis meil veel jäänud on, nende jooksul me peame tegema kõik, et tagada, et tulevane eelarve investeeriks nendesse poliitikavaldkondadesse, mis annavad häid tulemusi ja mis suudavad ligi meelitada ka erainvesteeringuid finantsturgudelt. meil on vaja ka investeerida nendesse poliitikavaldkondadesse, kes suudavad investeerimismustreid muutma ja tõugata Euroopat kasvufaktorite suunas, mis muudab meie kasvu jätkusuutlikuks, et töökohad, mis luuakse, ei kaoks homme ähm, tärkava majandusega riikide tõttu seega on komisjon otsustanud vastu võtta esimese uute poliitikavaldkondade paketi. meil on väga hea meel, et volinik Haan sai oma poliitikavaldkonna paketi vastu võetud, nii et läbirääkimised on käimas ja samas peetakse ka läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku üle Euroopa Parlamendis äh, on äh, eelarve arutelud äh, piiratud, sest me anname ainult oma nõusoleku, kuid viimase kahe aasta jooksul oleme poliitiliselt oma kaalu suurendanud ja rohkem sõna võtnud eelarve teemal nii et meil on palju suurem roll tegelikult mängida, kui see formaalselt lepingust tuleneb. kuid regulatiivse raamistiku puhul ühtekuuluvuspoliitika kontekstis oleme me kaasotsustajad, tegemist on siis tavamenetlusega ja seega oleme nõukoguga ühel tasemel. ma arvan, et see on väga oluline ja tahaksin ka öelda, et me ei hakka täna nullist pihta, vaid me oleme volinik Haaniga rääg-, töötanud ja mm, regio peadirektoraadiga koostööd teinud, pidanud koosolekuid, ehitanud üles konsensust, usaldust. nii et ma arvan, et täna oleme olukorras, kus me saame tõepoolest planeeritult äh, järgmise aasta lõpuks ka regulatiivse raamistiku alased läbirääkimised lõpule viia. nõukoguga on Euroopa Parlament hakanud koos töötama ka järgmiste poliitikavaldkondade teemadel. meie trio koos Poola eesistujaga on väga palju tööd ära teinud. siia kuuluvad siis ka Poola, ka Taani, vabandust, ja Küprose eesistuja ja me oleme palju sidemeid loonud ja koostööd loonud. ja siis nüüd on siin ka teie roll oluline. selles regulatiivses raamistiku kontekstis on teil oranž kaart käepärast. ma loodan, et te kasutate seda targasti, et seda protsessi muuta võimalikult sujuvaks ja muuta Euroopa majandust me oleme siin, et selgitada teile kõike, mis vaja järgnevat aasta jooksul ja ma loodan teie koostöö ja toetuse peale, muutmaks äh, ühtekuuluvuspoliitikat äh, majanduskasvu tekitavaks. seega tahaksin nüüd äh, volinik Haanile sõna anda ja paluda tal meile esitleda uut äh, regulatiivset äh, raamistikku ühtekuuluvuspoliitikale, palun. suur tänu kallis Danuta, lugupeetud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed, kallid kolleegid. nagu te kuulsite, meie koosolekud kantakse ka internetis üle. tahaksin tervitada seega väga soojalt ka kõiki Euroopa kodanikke, kes äh, meie koosolekuga on ühinenud. tõepoolest on, mul on suur rõõm täna siin olla sellel päeval, kui Euroopa Komisjon võttis vastu erinevad määrused, mis on struktuurifondidega seotud ja mul on hea meel anda teile siin ülevaade seadusettepanekute kohta, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat äh, siin kohtumisel äh, rahvusparlamentide liikmetega. Äh, ühtekuuluvuspoliitika kuulub meile kõigile, seepärast tahaksin tänada Regionaalarengu Komisjoni ja proua Danuta Hübnerit selle võimaluse eest siin rääkida. täna avame uue peatüki ühtekuuluvuspoliitika, president Barroso ja komisjon on äh, välja tulnud uute ettepanekutega, äh, et luua uus Euroopa Liit. Need on uue investeerimispoliitika aluseks Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu jaoks. see on midagi, mida me vajame hädasti meie kodanike ja majanduse ja keskkonna jaoks modernne investeerimispoliitika ei ole mitte ainult minu mõtlemise tulemus, mõningate unetute ööde tulemus, vaid ka kõikide ideede tulemus, mis me saime laialdistest konsultatsioonidest ja meil on olnud palju äh, koosolekuid, nagu proua Danuta Hübner ka mainis, äh, piirkondlikul tasandil, kohalikul ja riiklikul tasandil. kuid äh, see komisjon ja paljud äh, liikmesriikide parlamentide esindajad on alati olnud toeks meile ja ma tahaksin seda võimalust siin kasutada, et teid kõiki selle eest tänada. tulemused näitavad, et meie äh, äh, jõupingutused kannavad vilja. mul on hea meel, et täna me näeme, et meie missioon on täidetud muidugi see kehtib ainult minu kohta, sest teie missioon on alles algamas, nagu Danuta ütles, on Äh, algamas laialdased läbirääkimised, mis kestavad järgmise aasta. kuid mul on hea meel, et mul on võimalus teile ähm, anda ülevaade sellest, mida meie oleme kahekümne viimase kuu jooksul püüdnud saavutada. tahaksin teile meelde tuletada erinevaid saavutusi. nagu te mäletate, alguses oli meil väga raske ühtekuuluvuspoliitika imidž kannatas tugevalt ja nüüdseks on meil siiski kaheksakümmend neli lähenemispiirkonda ja praegused majandusnäitajad näitab, et tulevikus on meil ainult kuuskümmend kaheksa lähenemispiirkonda, see tähendab, et kolmkümmend neli miljonit Euroopa kodanikku elavad paremini kui enne ja see on väga oluline. meie viies äh, ühtekuuluvuspoliitika raport näitab, et Euroopal on vaja tugevat tulemust, tulemustele suunatud ühtekuuluvuspoliitikat, mis suudab äh, saavutada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke see ühine jõupingutus näitab, et ühtekuuluvuspoliitika on oluline poliitikavaldkond, mida peegeldab ka mitmeaastase äh, finantsraamistiku ettepanek selle aasta juunist. Äh, kuus miljardit pluss neli äh, miljardit eurot on heaks aluseks, mille projekte rajada, kuid me näeme, et meil on veel olulisi samme astuda kuni lõpliku äh, vastuvõtmiseni ja ühtekuuluvuspoliitika rakendamiseni. Danuta juba ütles, et me ei pea enam nullist peale hakkama. Danuta endise volinikuna on juba teinud äh, olulisi samme, et äh, Lissaboni strateegia järgi ähm, kulutusi eraldada ja viimased arengud on näidanud, et me peame edasi liikuma, eriti äh, praeguse eelarvekärbete ajastul ja me peame olema valivamad, me peame keskenduma tulemustele ja tingimuslikkuse süsteemis, süsteemile, samuti ka stiimulitele. mitmeaastane finantsraamistik toob äh, meil äh, sellise raamistiku, kus meil on võimalik manööverdada ja me peame täpselt otsustama, mida me saame pakkuda igale äh, regioonide kategooriale ja nendele regioonidele, kellel on konkreetsed äh, geograafilised äh, ja erilised tunnused. kõik regioonide, püüame katta kõik regioonide kategooriad, kuid keskendume siiski vaestele regioonidele ja seitsekümmend üks protsenti kasutatavast vahenditest läheb saja kahekümnele miljonile elanikule, kes vajavad seda kõige rohkem. Neil on vaja ehitada üles äh, taristu ja arendada majandust, et muuta Euroopa Liit vastupidavamaks. kaks kolmandikku igas Euroopa Liidu ekspordist läheb siseturule ja meil on tõendeid, et näiteks euro, mida kulutatakse Pooli, Poolas, toob sisse viieteistkümnele Euroopa Liidu liikmesriigile nelikümmend kuus senti. sellepärast on äh, sümmeetriline äh, keskendumine väga oluline. lugege nüüd edasi minna äh, seadusandliku paketi juurde ma püüame, me püüame reegleid lihtsustada, sellepärast oleme hoolikalt vaadanud, kuidas oleks võimalik üldist ühtekuuluvuspoliitika raamistikku lihtsustada. me teeme ettepaneku harmoniseerida reegleid mitte ainult erinevate struktuurifondide puhul, vaid ka äh, kalastuspoliitika ja maaelu arengupoliitika puhul. me püüame leida eh, viie eh, rahastamise eh, instrumendi puhul üht, ühtseid meetmeid, Euroopa Sotsiaalfond, Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond, Kalastusfond ja see lubab meil kõigil saavutada paremat koordineerimist, sest see on esimene kord, kui meil õnnestub kõiki neid viit viit äh, fondi äh, ühendada ühe määruse alla. meie ettepanek äh, kasutada ühtseid vahendeid on andnud meile palju häid tulemusi, ma ei hakka siin täpselt teile detaile välja tooma. praeguse majandusolukorra taustal on selge, et kogu ühtekuuluvuspoliitika peab äh, ajendama majanduskasvu ja töökohtade loomist, olen öelnud korduvalt, et me peame investeerimispoliitikat äh, parandama, et äh, aidata erinevaid piirkondi ja ühtse turu toimimist. kõik piirkonnad, hoolimata nende arengutasemest peaksid keskenduma aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu arendamisele. näiteks noorte töö, töötus on vastuvõetamatu kõikjal Euroopas, olgu siis selleks määraks kaheksa protsenti või kakskümmend protsenti või isegi kahjuks viiskümmend protsenti. meil on vaja seda töötuse määra kõikjal vähendada ja pealekauba on meil vaja suurendada Euroopa lõimumist ning saata tugev signaal meie kodanikele, kui oluline on teha piiriülest koostööd. kahjuks täna ei ole mul võimalik teile tuua detailseid andmeid. järgmise rahastamisperioodi puhuks on meil ainult üldised arvud, kuid me oleme püüdnud praeguste arvude põhjal teha äh, abikõlblikkuse simulatsiooni. meil on ülemineku kategooria ja ka konsolideeritud süsteem nüüd, mis öö, äh, öö, äh, võtab arvesse, et regioonidel, millel on samasugune majandusareng, nad, neid koheldakse võrdselt e,. alusleping ütleb selgelt, et me peame piirkondade vahelisi lõhesid vähendama, kuid me peame leppima kokku, kuidas me seda teeme ma olen juba öelnud, et ma olen väga tõsine selles suhtes, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika äh, selliseks instrumendiks muutmist, mis äh, aitab saavutada kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. me peame keskenduma piiratud äh, arvule eesmärkidele. me oleme leppinud üheteistkümnes eesmärgis kokku, mis on tihedalt seotud Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, kuid andes regioonidele siiski piisavalt paindlikkust, et nad saaksid kohandada neid eesmärke oma vajadustele. teiseks on meil erinevad e, miinimumosad, mis me jagame Euroopa Sotsiaalfondist, kakskümmend protsenti e, vaesematele, nelikümmend protsenti üle, üleminekuperiood, regioonidele ja peale sellele oleme keskendunud mõnele üksikule prioriteedile, saavutamaks investeerimist, majanduskasvu ja koostööd puudutavaid eesmärke. kuidas programmeerimine toimub? Te näete, kuidas see peaks toimuma, nagu te näete, pakume välja ühtse strateegilise raamistiku viie fondi puhul, mis äh, toob välja kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid. nagu ma ütlesin, on oluline tugevdada integreeritud programmeerimist. see tähendab, et liikmesriikidel on võimalik mitmefondilisi programme võimalik ette valmistada. strateegilise raamistiku raames valmistavad partner, partnerriigid ette oma projekte ja nende üle siis peetakse läbirääkimisi komisjoniga ma olen püüdnud alati kaasata erinevaid juhtimise tasandeid, eriti kohalikku ja regionaalset, kui asi puudutab dokumentide ettevalmistamist, sellepärast ongi oluline Euroopa heade tavade koodeksi loomine, oluline, mis puudutab mitmetasandilist valitsemist ja partnerlussuhteid. see on siis äh, see plaan, mille me oleme loonud kaks tuhat kakskümmend strateegia põhjal ja selle eesmärgiks on näiteks suurendada VKE-d konkurentsivõimet, välja tuua konkreetsed investeerimiseesmärgid, edendada ettevõtlust ja arendada välja uut e, e, uusi ettevõtlusmudeleid eesmärgiks on majanduskasv ja ähm, me tuleme konkreetsete detailide juurde hiljem tagasi. me keskendame praegu olemasolevad ressursid äh, oma prioriteetidele, kuid sellest ei piisa. oluline on see, et regioonid saaksid programmeerimistsükli algul äh, seada iga prioriteedi jaoks konkreetsed eesmärgid, et paremini hinnata Eh, regulaarselt oma edusamme. eesmärkide eh, kohta raporteerimine on keskne eh, programmihaldajate eesmärk. samuti tuleb hinnata, kas investeeringuid tehakse õigetes tingimustes. paljud olete kuulnud meie ettepanekust kaasata tingimuslikkus ja me tahame, et investeeritaks õiges kontekstis, kus eh, investeeringud ei takerduks. me tahame, et eh, tingimusi eh, kinnitatakse enne, kui programmid vastu võetakse ja meil peab olema täielik läbipaistvus et otsustada, kas tingimused täidetakse või mitte. näiteks võin välja tuua ähm, teadusuuringud ja innovatsioonistrateegiad, vastavad tegevuskavad, mis on mõeldud äh, väikeettevõtetele või energiatõhususele, äh, kasvuhoonegaaside vähendamisele, säästev, taastuvenergia kasutamisele laialdase eh, transpordiplaani loomisele, aktiivsed tööturumeetmed ja nii edasi. meil on väga palju veel tööd ees. mis eh, puudutab tingimuslikkust, siis määrus näeb ette selgeid meetmeid, kuidas tasustatakse neid programme, mis hästi töötavad. küsimus ei ole konkurentsis erinevate programmide vahel, vaid oluline on, et programmid saavutaksid oma eesmärgid ning äh, tulemuste äh, kiitmine ja tasustamine Äh, on väga oluline, siin palun Euroopa Parlamendi toetust sellele programmile, teades, et äh, küsi-, küsimus on idees, mida äh, paljud liikmesriigid kahjuks meiega ei jaga. lõpuks teeme ettepaneku, et et loodaks tugevad suhtme, suhted ühtekuuluvuspoliitika ja üldise Euroopa Liidu majandusjuhtimise vahel. me tahame tagada, et kui riikidel on majandusraskused, siis kasutatakse ühtekuuluvuspoliitika rahastamist parimal viisil, et probleemiga tegeleda. projektid, tänu projektidele äh, küsimus on meetmes, mida me püüame kasutada, et vältida radikaalseid majanduskatastroofe. tegemist on meetmega, mida kasutatakse proportsionaalselt ja tõhusalt selleks, et tagada võrdne kohtlemine. kõik see on regulatiivses paketis välja toodud, mida, mis, mida te enda ees ka näete Ehm, regionaalarengu fondi eesmärgiks äh, on äh, aidata erinevaid äh, regioone ja Euroopa Liit peaks keskenduma kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele, tugevdades regionaalset ühtekuuluvust. kui me räägime siin eesmärkidest, siis need on väga piiratud mis ja need on seotud majanduskasvuga, kus on kolm kohustuslikku eesmärgi, innovatsioon, VKE-d ja äh, madala süsinikuheitega majandus kaheksakümnes protsendis regioonides tuleb investeerida just nende eesmärkide nimel ja kakskümmend protsenti peaks kulutatama energiatõhususe saavutamisele. vähem arenenud ähm, piirkondades peab viiskümmend protsenti kulutustest minema energiatõhususe saavutamisele ühtekuuluvusfond jätkab erinevate projektide toetamist liikmesriikides, kus SKT on äh, vähem kui üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest. me peame looma uue instrumendi, millele pühendatakse kuuskümmend seitse miljardit eurot. me oleme kuulnud üleskutseid territoriaalse koostöö laialdasemaks toetamiseks, sellepärast teeme ettepaneku et 30%, et kolmkümmend protsenti, kolmekümne protsendi võrra seda ka suurendataks. samuti Ehm, toetame eh, toetame majanduskasvu, siin on teatav eh, paindlikkus nendele programmidele ette nähtud, nii et nad saavad keskenduda erinevatele küsimustele. siin me peame samuti lihtsustama nii palju kui võimalik, näiteks teeme ettepaneku kasutada ühtseid reegleid programmide puhul, sõltumata sellest, millele kulutused lähevad meil on vaja ka ühtseid äh, haldussüsteeme, nii et territoriaalse koostöö programmid sõltuksid nüüd äh, ühtsest haldussüsteemist ja auditisüsteemist. nagu määrus ette näeb, on sellel aastal ühtekuuluvuspoliitika läbivaatamine toimunud. me peame tagama siin jätkusuutlikkuse ja meie põhimõtted vajavad aega, et juurduda, kuid me peame ka reegleid selgemaks muutma ja looma uue ühtekuuluvuspoliitika. meie eesmärk on anda liikmesriikidele kuus kuud, mille jooksul kas vastu võtta või tagasi lükata need ettepanekud. kui nad ei reageeri, siis me öö, äh, rakendame neid reegleid, nagu nad välja pakutud on. samal ajal oleme välja pakkunud ka uue paindlikkusmeetme äh, uue ühtekuuluvuspoliitika raames. lihtsustamine, paljud meilt teist on küsinud, kas reegleid oleks võimalik lihtsustada, mul on hea meel öelda, et me oleme välja pakkunud konkreetsed meetmed lihtsustamiseks uues eelarves. eriti uues paketis. tahaksin välja tuua äh, abikõlblikkuse ühtsustamine, ühtsustamise ja peale selle oleme sisse viinud ka iga-aastase klausli, mis lubab programmidel esitada oma dokumente igal aastal ning see vähendab oluliselt saadetava dokumentatsiooni hulka. samuti oleme laiendanud infotehnoloogiate kasutamist fondide haldamiseks ja seega on meil võimalik tõelist Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat rakendada. Euroopa Solidaarsusfond. selleks, et oma meie paketti Äh, täiustada, äh, võttes arvesse seda lepet ja rasket eelarve olukorda, loobusime ideest kahe tuhande viienda aasta ettepanekut taastada ja tulime välja uue teatisega, mis peegeldab paremini praegust olukorda. tegime ettepaneku piirata Euroopa Solidaarsusfondi looduskatastroofidega, kuid kaasates kuhjuvad äh, tööstus- äh, või avaliku tervise katastroofide kuhjumist äh, looduskatastroofidega. ja siia on kaasatud ka näiteks põuad, kuid peamisteks uuteks punktideks on Ehm, katastroofi määr, mida mõõdetakse regionaalse SKT põhjal. me teeme suuri jõupingutusi, et katta kõiki piirkondi, samuti muudame makseid kiiremateks, mis Ehm, ja samuti lihtsustame haldusmeetmeid. tahame ka, et liikmesriigid viiksid sisse tingimuslikkuse, mis tähendab, et nad moduleerivad makseid vastavalt eh, rakendamise määrale eh, katastroofide ennestamises, katastroofide haldamisplaanid ja Euroopa ehm, investeerimis, investeeringud selles valdkonnas, me leiame, et äh, siin tuleb keskenduda konkreetsetele eesmärkidele ja tänu sellele on võimalik meie lõplikke eesmärke saavutada. ma olen nüüd teile üle andnud, ülevaate toonud uuest ühtekuuluvuspoliitikast ja nüüd on teie ülesanne Euroopa riiklikud, regionaalsed ja kohalikud esindajad toetada seda protsessi ning panustada järgnevate kuude jooksul meie aruteludesse. ma öö, äh, ootan rõõmuga meie tulevast diskussiooni ning olen alati valmis kõikvõimalikke probleeme arutama teiega, aitäh! Uh, suur aitäh, äh, härra volinik! minister Ivone e, Ven-. E, ja nüüd ma palun, et Poola eesistuja e, sõna võtaks. lugupeetud esinaine, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, härra volinik, daamid ja härrad me kõik oleme pikalt oodanud kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, õigusloomelist paketti ning paljud on oodanud ühte kõige olulisemat Euroopa Liidu poliitikat meie tuleviku seisukohalt. juunis äh, sellel aastal komisjon tegi oma avalduse eelarve kohta ja olgugi, et meie ajaraamistik on suhteliselt eh, piiratud, tahaksin siiski rõhutada, et me peaksime suutma ühtekuuluvuspoliitikat eh, hakata ellu viima alates esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist. see tähendab seda, et nõukogu peab kiiresti töötama Mm, kindlasti me peame olema avatud ja valmis koostööle. tõlk äh, ütleb, et äh, kõneleja ees on kaks mikrofoni sisse lülitatud, mistõttu on teda raske kuulda me kõik oleme viimase nelja aasta jooksul näinud Äh, ja kuulanud debatti ühtekuuluvuspoliitika üle ning debatt on olnud äärmiselt elav, kus on osalenud aktiivselt ka liikmesriigid ning institutsioonid. kõik see toimub äh, praeguse finants- ning äh, majanduskriisi taustal komisjoni ettepanek on väga heaks lähtepunktiks, mille põhjal alustada läbirääkimisi ja me loodame, et läbirääkimised mööduvad kiirelt ning äh, annavad kõiki rahuldava tulemuse. ettepanek tundub olevat tasakaalustatud ning kajastab äh, peamisi punkte aruteludest ühtekuuluvuspoliitika üle. me tervitame eriti just seda, et on välja töötatud üldine nägemus kaasaegsest ühtekuuluvuspoliitikast, kus arvestatakse Euroopa Liidu vajadustega. tegemist on äh, proaktiivsema ning tõhusama ning Euroopa kodanikele lähedasema ühtekuuluvuspoliitikaga. ma usun, et me kõik saame nõustuda sellega, et kui ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt oluliseks vahendiks mille abil me saame täita ka kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. selles vaimus on ka komisjon oma ettepanekud koostanud meie lähenemine on äh, integreeritud ning äh, tulemustele suunatud. strateegiline planeerimine on üks valdkond, mida tuleb äh, millele tuleb rohkem äh, rõhku panna, me peame paremini koordineerima oma tööd ning äh, finantsvahendeid. me saame jätkusuutliku arengu tagada ainult siis, kui üksikisikud ning äh, arengustrateegiad tuuakse kokku ja kui me suudame kõikehõlmava lähenemise luua, see tähendab seda, et strateegiad peavad üksteist täiendama, mitte aga vastuolus omavahel olema tulemustele suunatud ühtekuuluvuspoliitika on seotud ka tingimuslikkusega ning suurema kontsentreeritusega. oluline on, et liikmesriigid mõistaksid, et tingimustele tingimuste kehtestamine ei ole mingi karistus, vaid tegemist on stiimuliga, mis peaks äh, tagama tegevuse tõhususe. eriti oluline on, et liikmesriikidel oleks piisavalt paindlikkust omaenda arengukavade väljatöötamiseks oma territooriumide jaoks. komisjoni ettepanekud on selles osas pettumust valmistavad ma tahaksin tänada komisjoni innovatiivsete lahenduste eest territoriaalse ning linnamõõtme puhul. see on oluliseks osaks integreeritud, arengu integreeritud lähenemises. võttes arvesse juuni äh, komisjoni äh, teatist, äh, me näeme, et teatud valdkondades on vaja veel pikemaid ja põhjalikemaid arutelusid ning analüüse nõukogus. peatükis kaks. me näeme, et teatud valdkonnad, muuhulgas ka Euroopa rahastu ning äh, kasutamine ning uue üleminekukategooria loomine on kaks asja, mida, mis on eriti teretulnud. finantsjuhtimine, ringkaitse ning äh, makropiirkonnad, äh, see kõik langeb ka siia. Äh, ma ootan suure huviga seda, kuidas Poola eesistuja laabuvad läbirääkimised stu-, struktuurifondide töörühm äh, on äh, nõukogus läbirääkimiste eestvedajaks ning äh, volinik Haan tutvustab üheteistkümnendal oktoobril üldasjade nõukogus komisjoni ettepanekut ning läbirääkimised algavad kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal oktoobril. Poola eesistuja sooviks on tegelike läbirääkimiste juurde jõuda väga kiiresti. ning siin me muidugi loodame, et liikmesriigid suudavad äh, tähelepanelikult ettepanekud läbi vaadata. me tahaksime alustada läbirääkimisi oktoobrikuu teisel poolel ning need läbirääkimised peaksid puudutama strateegilist planeerimist. me oleme samuti teinud ettepaneku korraldada seminar, kus osaleksid kus osaleks ka Euroopa Komisjon ja seal arutatakse strateegilist planeerimist, see peaks oktoobri teisel poolel aset leidma. kuna peatselt tuleb ka eh, jõulu, jõulud ning see jätab meil läbirääkimisteks ainult kaks kuud aega mis puudutab territoriaalset arengut, eh, tingimuslikult ning võtmeaspekte territoriaalses koostöös, eh, need on need eh, punktid, mille üle me kindlasti tahame läbi rääkida. me tahaksime esmalt just neis teemades läbirääkimised lõpetada, nii et tulevad Taani ning Küprose eesistujad saaksid määruse enda detailidele keskenduda. ning eesistuja plaanib avaldada ka raporti kus on välja toodud teatud võtmetähtsusega strateegilised äh, küsimused, mida kuueteistkümnendal detsembril äh, ministritega arutavad ja mis arutatakse üldasjade nõukogus. me usume, et äh, kõrged kõr-, liikmesriikide esindajate kaasamine juba läbirääkimiste alguses äh, annab äh, meile piisavalt äh, poliitilise impulsi. me oleme me muidugi mõista suhtume väga suure lugupidamisega Euroopa Parlamenti ja kindlasti kuulame väga tähelepanelikult seda, mis parlamendil ütelda on. me plaanime regulaarselt ka raportööridega kokku saada ja kutsume üles parlamendi liikmeid osalema seminaridel läbirääkimiste käigus. me loodame, et see kõik äh, kiirendab määruse heakskiitmist parlamendis um,. I would like to invite Mr ma palun, et härra Ernst Hinsken Bundestagist nüüd sõna võtaks verehrte Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten europäischen head kolleegid, daamid ja härrad. Euroopa regionaalpoliitika on väga oluliseks osaks meie kõikidest poliitikatest. praegu me räägime sellest, mis hakkab juhtuma kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani viimaste aastate jooksul me oleme näinud, et Euroopa Liit on suurenenud, nüüd on meil kakskümmend seitse liikmesriiki, liikmete arv on suurenenud, Euroopa ise on laienenud ning elutingimused eh, riikides eh, muutuvad eh, sarnasemaks. ma tahaksin lühidalt rääkida, sest ma tean, et äh, erinevates liikmesriikides on väga palju asju muutunud. viiskümmend aastat tagasi näiteks meil Saksamaal Tšehhi piiri ääres olevad äh, piirkonnad, samuti Prantsusmaa piiri ääres olevad piirkonnad olid suhteliselt vaesed, seal oli tööpuudus väga kõrge, lausa nelikümmend protsenti. aga nüüdseks on paljud asjad paremuse poole liikunud. head kolleegid, te kindlasti võite ka omalt poolt ütelda, et ka teie koduriikides on selliseid piirkondi, mis on vaesusest välja tulnud ja mis, kus nüüd on elatustase ning sissetulekute tase igati mõistlik ning elamine elamist väärt. me peame regioonide taset ühtlustama, see muidugi tuleb kasuks regioonidele kui ka kogu Euroopale isegi kui teatud kriitikat ka on, võib siiski ütelda, et enamus äh, riike on Euroopas kasu saanud ning eelkõige just ühte kuuluvusfondist äh,, äh mis äh,, mille abil on just äh, äh vaesemad piirkonnad nüüd jõukale järjele jõudnud. lugupeetud daamid ja härrad, perioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist käigus Euroopa Liidu regioonid palju kasu saanud Euroopast, üle kolmesaja miljardi euro on suunatud ühtekuuluvuspoliitikasse. tegemist on väga hea investeeringuga nii majanduse, territoriaalse kui ka sotsiaalse mõõtme seisukohalt, kuid tegemist on muidugi investeeringuga ka tööhõivesse ning majanduskasvu. ma usun, et siinkohal võib ütelda, et Saksamaa on olnud pikka aega üheks kõige suuremaks ähm, panustajaks, kuid ka suureks abisaajaks, kas seda tuleb ütelda? milline on siis äh, selle poliitika eesmärk? minu meelest on no, äh, eesmärke kolm, esmalt äh, piirkondade üksteisele lähenemine, me peame aitama neid piirkondi, mille SKT ähm, on seitsekümmend viis protsenti keskmisest või alla. Neid tuleb toetada ning siinkohal on just abi väga oluline. teiseks need piirkonnad, mis äh, on kriteeriumid täitnud, Nemad siis lahkuvad vastavast kategooriast järk-järgult ülejäänud regioonid, äh, aga saavad äh, edasi rahalist abi, küll väiksemat ning eesmärgiks on on abistada neid ning võimaldada neile vähehaaval edasi liikuda. taoline abistamine on eriti oluline Saksamaal nii et äh, kõige jõukamate ja vaesemate regioonide vahelised erinevused äh, väheneksid. kolmandaks, piiriline koostöö ning Euroopa äh, Regionaalarengufondi abi tuleb ka siin ära kasutada, ma pean ütlema, et ühtekuuluvuspoliitika arhitektuur on ennast tõestanud. seega ma leian, et on igati õige et me lähtume vanast struktuurist. minu kolleegid Saksamaal on samuti sama arvamust ning meil on siin väga hea esindus kohal, kohal on kaks Bundestagi kolleegi, proua Forss ja mina ise ning lisaks sellele riigisekretärid, ministrid, doktor äh, Schneider on siin kohal ja teisedki. me ootame siis uut ettepanekut oktoobri alguses. ja ma loodan, et ka meie poolt tehtud ettepanekud saab veel arvesse võtta, me oleme nii mõndagi juba täna kuulnud. kas just eh, see kõik, mida täna siin räägitakse, sisaldub ka selles, mida hakatakse meile kaheteistkümnendal oktoobril eh, tutvustama? nelikümmend miljardit on ette nähtud struktuurifondi jaoks Äh, selleks, et äh, ning ülejäänu jaoks jääb kolmsada kolmkümmend kuus miljardit, seda on vähem kui praegusel perioodil. üheksateist protsendi võrra vähem mina olen alati kaitsnud regionaalpoliitika huve ja seega ma tahaksin, et meil oleks rohkem vahendeid, aga meie poliitika piiranguks on üks protsent Euroopa Liidu SKT-ks, see on see lagi. see on igati mõistlik lagi, kui me arvestame praegu see eelarve olukorraga, kakssada kolmkümmend üks kasutatakse lähenemispiirkondadele see katab ligikaudu seitsekümmend protsenti kogu ümbrikust ning see on väga hea. ühtekuuluvusfond täiendatakse kuuekümne üheksa miljardiga ning äh, need vahendid on suunatud eelkõige just uutele liikmesriikidele, välja arvatud Portugal ja Küpros. ka see on väga hea, aga ka meil oleks vaja facing out'i Need äh, riigid, mis väljuvad lähenemispiirkonna kategooriast, neil oleks vaja ajutist abi. kõik riigid, mis selles kategoorias praegu on, kus SKT elaniku kohta on seitsekümmend viis protsenti keskmisest äh, kahekümne viie liikmelises Euroopa Liidus peaksid äh, saama abi turvavõrgust. meil oleks vaja uut kategooriat üleminekuregioonide tarves, tarvis ning äh, sellesse kategooriasse peaksid kuuluma need riigid, kus SKT on seitsmekümne viiest üheksakümne protsendini ning äh, siin tuleks ette näha ka vajalikud äh, rahalised vahendid. lugupeetud daamid ja härrad, ma juba kiitsin varasemat äh, ühtekuuluvuspoliitika ülesehitust, ei ole ilmtingimata vaja uut kategooriat luua nende jaoks, kes ei ole suutnud liituda lähenemispiirkonna riikidega, ma usun, et see oleks vastuolus meie praeguste põhimõtetega, ma arvan, et äh, igasugune abi peab olema ajaliselt piiratud ja vähenema ajaga ma olen väga kriitiliselt meelestatud, ma ei usu, et meil oleks vaja uut aset, uut läve sisse viia, sellepärast ma leian, et praeguseid fonde oleks võimalik paremini ära kasutada teistes valdkondades, kõik ülejäänud regioonid. saavad endiselt abi, eriti just tööhõive toetamiseks. selleks on ette nähtud viiskümmend kolm miljardit eurot ja see vastab varasemasele ühtekuuluvuspoliitika ülesehitusele, mis äh, on ennast kas tõestanud. kaugel, äh, kaugemate piirkondade jaoks on üks miljard eurot ning perifeersete piirkondade jaoks eraldi ette nähtud veel kaksteist miljardit. tahaksin teha ka paar ettepanekut omalt poolt. kuni siiani me äh, oleme olnud arvamusel, et äh, erinevused piirkondade vahel ei tohiks ületada kahtekümmet protsenti. piirkonnad on ikka omavahel konkurentsis ja seda me ka toetame, aga sellest hoolimata ma leian et, et kahekümne protsendi reeglit oleks võimalik parandada. isegi kui erinevus on viisteist protsenti, ma usun, et äh, siiski tuleks äh, teatud kompensatsioonimeetmed äh, äh, sisse viia nende riik-, regioonide jaoks, mis on negatiivsemas olukorras. kui seda ei tehta, siis lihtsalt äh, liiguvad inimesed ühest piirkonnast teise, see ei saa ju olla regionaalse arengu eesmärgiks. see tooks endaga kaasa väga suuri muutusi, lugupeetud äh, volinik härra Haan ütles just äsja selgitas meile äsja oma arvamust ühtekuuluvuspoliitika kohta ning seda, kuidas tema asju näeb. ma olen igati nõus komisjoni projektiga. ühtekuuluvuspoliitika peab äh, välja töötama vastavalt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale. me peame selle raames edendama äh, arukat ja äh, kaasavat majanduskasvu see kehtib ka vähem arenenud kui ka rohkem arenenud piirkondade jaoks. seega ma olen samal arvamusel nagu ka komisjon, et ühtekuuluvuspoliitika pärast aastat kaks tuhat kolmteist peaks jätkuma kõikides Euroopa Liidu piirkondades. meil on vaja kindlaks määrata prioriteedid ka investeeringute tegemisel, nagu näiteks põllumajandus, maapiirkondade edendamine ja nii edasi. ja ka volinik Haan rääkis sellest asja. iga liikmesriik peab äh, välja töötama oma arengustrateegia koos komisjoniga, äh, mis äh, sõnastatakse lõplikult ära partnerluslepingus ning see tuleks ka regulaarselt läbi vaadata. arengustrateegia peab leidma kajastamist ka tegevuskavas seejärel ei oleks midagi hullemat, daamid ja härrad, kui see, kui Euroopa Liit eh, kulutaks lihtsalt raha või eh, suunaks seda valedesse kohtadesse, seetõttu Euroopa Liidu mehhanismid, eh, programmid, kokkulepped ning ka kontroll on vajalikud. nii või me saame olla kindlad selles, et maksumaksjate raha kasutatakse nii, nagu peab. see on oluline selleks, et äh, kodanikud toetaksid Euroopat ning äh, saaksid toetada ka ühtekuuluvuspoliitikat. meie föderaalne riik äh, koosneb äh, kuueteistkümnest läänimaast ning ka neil peab olema oma roll. sellega tuleb arvestada, ma tean, see ei ole kerge, aga meie riigi konstitutsioon on selline, mis seda nõuab ning kui me tahame ühtekuuluvuspoliitikat edendada, siis jah, me peame lähtuma kaks tuhat kakskümmend eesmärkidest, kuid kõige arenenumate piirkondade puhul sellised äh, teemad nagu energiatõhusus ning taastuvad energiaallikad äh, ning on äh, kindlasti väga olulised, nagu ka VKE-de äh, innovatsiooni toetamine. lähenemispiirkonnad võiksid ise valida need valdkonnad, kus nad soovivad edasi areneda, aga ma leian, et tuleb koostada integreeritud strateegiad, mida on võimalik ellu viia ning mille eesmärgiks on elatustaseme ühtlustamine erinevates piirkondades. ma usun, et on veel teatud aspekte, mida oleks vaja selgitada. meie jaoks on samuti väga oluline Saksamaal et regionaalarengu fondide ning teiste fondide töö ei peaks kattuma, ma usun, et äh, volinik Haan, te kindlasti mõtlete selle peale. sotsiaalfond, äh, sotsiaalfondi puhul on miinimumstandardid paika pandud, viiskümmend kaks protsenti kakskümmend viis, äh, äh, viiskümmend protsenti ähm, konkurentsivõime piirkondades ning äh, kakskümmend viis lähenemispiirkondades, see kõik on hea. selleks, et parandada fondide kasutust viie protsendi võrra, peaks neid fonde kasutama reservina ning kui eesmärgid ajaga saavutatakse, siis autasuks oleks nende vahendite vabastamine. selline stiimul oleks väga hea, aga me ei taha, et äh, lõpuks tekiks selline olukord, kus inimesed äh, soovivad ainult äh, lühiajalisi programme ellu viia, et need viis protsenti kätte saada, meil on vaja ka innovatiivseid ja seega riskantsemaid algatusi ja selliste algatuste tegemist peaks samuti autasustama. ma tahaksin tervitada kõike seda ähm, informatsiooni, mis meile on antud uue perioodi kohta. kallid kolleegid ma ootan äh, suure huviga seda, kuidas teie hindate Euroopa Liidu ettepanekuid selles valdkonnas, jah. raamistik on väga hea, kõik on väga hästi toimunud, aga teame, et tihtilugu on just detailid olulised ja me tahaksime, et järgmise perioodi jaoks viidaks sisse parandusi, mis muudaksid elutingimused ning investeeringud paremaks ning kergemaks äh, piirkondades ja seeläbi oleks võimalik vähendada erinevusi ja parandada heaolu liikmesriikidel on kuus kuud aega, et kõik need ettepanekud läbi vaadata, nii et suur aitäh teile! Uh, thank you uh, very much uh,, Mr Ernst Hinsken is suur tänu, härra Hinsken on uh, tehnoloogia majanduse komisjoni liige Bundestagis ja järgmiseks uh, meie Ungari regionaalarengu esindaja, palun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 mitte ainult sellepärast, et me saame sellest valdkonnas päris palju suur, summasid, vaid sellepärast, et see annab meile võimaluse osaleda arengu edendamises kogu Euroopas. mina ise olen linnapea ja olen tunnistajaks sellele, kuidas nende vahendite abil saab luua töökohti ja saavutada edu. Ungari saab kaks koma seitse protsenti regionaalarengu vahenditest, meie rahvastik on kaks koma kaks protsenti. ja ja need vahendid on ette nähtud selleks, et et riiklike vahendite kasutamist edendada ja mul on väga hea meel teile teatada, et meie oleme ellu viinud kaks tuhat seitsesada projekti ja need projektid olid väärt kolmkümmend kaheksa miljardit eurot, tööstuspark on osalenud sellest, kõrgüli, kõrgkoolide veekogumissüsteemid ja Ungari leiab, et ühtekuuluvuspoliitika on üks osa Euroopast ja väga hea kasvumootor. me tahame tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat, mis aitaks meil toime tulla uute raskuste, uute väljakutsetega ning saavutada paremini kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud eesmärke. me tahame, et Euroopa muutuks konkurentsivõimelisemaks ja me tahaksime, et me ise oleksime konkurentsivõimelised üleilmastunud maailmas. ja kõik see eeldab oma arengustrateegiat. meie arvates ühtekuuluvuspoliitika põhimõtted on endiselt asjakohased. ja sobivad kokku kahe tuhande kahekümnenda aasta paketiga kahe tuhande ja neid ei tuleks eristada kahe tuhande kahekümnenda aasta paketist. Ungari tahab, et me oleksime konkurentsivõimelised üle maailma ja me tahame, et liikmesriigid suudaksid kõik olla konkurentsivõimelised ja ühtekuuluvuspoliitika saab sellele kaasa aidata. aga äh, piirmäärade seadmine äh, võib olla üsnagi segav, kui me kaardid ümber mängime, siis äh, võib-olla kõigi nende muudatuste tulemusena kannatavad kõige rohkem kõige vaesemad inimesed äh, ja see ei tundu sugugi mitte arukas. Äh, kaasrahastamine peaks olema väiksem kui varem. komisjon kahekümne üheksandal juunil on teinud ettepaneku, juulil tegi ettepaneku ja kuid on jäänud rahastamismäärade osas samade tasandite juurde, et see ei ole äh, hea ettepanek vaesemate piirkondade jaoks. kui me räägime piirkondlikust ühtekuuluvusest, siis äh, peame vaatama, millised on meie rahalised vahendid, olemasolevad raha, rahalised vahendid. uute piirkondade arenemine on kasulik ka teistele piirkondadele, piirkondadele, mis on ajalooliselt olnud tähtsal kohal. ja see aitaks meil tõsta meie konkurentsivõimet üldisemalt. me kulutame raha, siis äh, me peame vaatama, kuidas see muutub äh, komisjon on oma ettepanekutes teinud teatavad piiravad ettepanekud piiravate meetmete suhtes liikmesriikide osas, kuid liikmesriigid peavad saama ise otsustada, kuidas seda raha on kõige mõistlikum kasutada. toon teile ühe näite. näiteks käibemaks. ma arvan, et käibemaksu osas tuleks võimaldada teatavat paindlikkust, vastasel korral võib tekkida tõsiseid probleeme iseäranis, äh, kui tegemist on kohalikul tasandil elluviidavate projektidega. inimesed peavad saama paika panna oma prioriteedid kui me saame paika mingisuguseid piirmäärasid, eesmärke, kindlaid eesmärke ja nii edasi ja nii edasi, siis kõik need tähendavad iseenesest ju piiranguid liikmesriikide tegevusele. kui me vaatame kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke, siis meil on palju erinevaid eesmärke, mille saavutamine sõltub konkreetsete piirkondade suutlikkusest. olen küll üldiselt nõus, et me peame tagama seda, et piirkonnad ise samuti suudavad luua töökohti ja ühtekuuluvust saab ära kasutada ka vaesusevastases võitluses, seda saab ära kasutada teadusuuringute, innovatsiooni arenguks ja me võime toetada erinevaid programme, mis toovad meile lisandväärtuseks. loomulikult äh, meie, meil on erinevaid äh, eesmärke, kuid äh, fondide haldamiseks peab olema oma ühtlustatud integreeritud strateegia, mis siiski jääb piisavalt paindlikuks, et inimesed saaksid neid kohandada vastavalt kohalikele vajadustele. integreeritud investeerimisstrateegia on ainukene äh, võimalus, kuidas tagada rahade kasutamine eesmärgipäraselt ja kasulikult. olles linnapea, ütleksin ma, et äh, sedasorti vahendit tuleb alati kasutada lähtudes kohalikest vajadustest ja kohalikest tingimustest. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia võtab selle arvesse integreeritud äh, järk-järguline lähenemine selleks, et ühiseid eesmärke nõuda. ühtekuuluvuspoliitika, kui äh, seda integreeritakse nagu kord ja kohus, aitab sellele kõigele kaasa ja see on ainus moodus, kuidas meil tegelikult õnnestub meie eesmärkide saavutamist parandada. integreeritud tegevus, selleks eraldatud vahenditega, ühtekuuluvusfondi, fonde kasutades ja seda lähtuvalt kohalikest alustest ja tingimustest ja suutlikkusest. me ei tahaks, äh, et tegemist oleks süsteemiga, mida surutakse süsteemi loogika enda pärast peale. tegemist peaks olema piirkondliku, piirkondade arenguga kooskõlastatud äh, poliitilise süsteemiga tasakaalustatud areng, paremad sidemed linnade ja maapiirkondade vahel, liikmesriikide programmid, piirkondade ühendu, ühendatavus, kultuuripärand, haridus ja nii edasi. on palju erinevaid tegureid, mida tuleb arvesse võtta. ja oluline on kärpida ka halduskoormust vähendada halduskoormust, sellepärast et kindlasti on äh, sellistes programmides osalemine liikmesriikide ja piirkondade jaoks äh, väljakutseks, me ei tahaks bürokraatiakoormat suurendada ja selleks, et seda vältida, peame mõtlema, muutma kogu oma lähenemist. ja ühtekuuluvuspoliitika peaks olema lihtsam ja läbipaistvam otsuseid tuleks langetada kiiremini kui varem. enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat peaks meil olema selge ettekujutus sellest, mis edasi saab. see aitaks tulevikus kaasa rahade tõhusamale kasutamisele meil oleks äh, tulemustele suunatud äh, tegevus, äh, mida on võimalik kontrollida. mina arvan, et ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa üks edukaid poliitikavaldkondi ja pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ei tohiks selle edukus väheneda Äh, mina esindan äh, linna, mis on äh, pärit maapiirkonnast tegelikult või kuulub maapiirkonda ja ma loodan, et poliitikud võtavad arvesse ka meiepoolseid soovitusi. suur tänu! järgmisena Sloveenia Rahvusassamblee esindaja härra härra Trofeenik. austatud Regionaalarengu Komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kuul-, külalised. ma, lubage mul tutvustada meie seisukohti, meie arvamusi, esindan siin Sloveenia parlamenti ja kirjeldaksin teile meie seisukohti ühtekuuluvuspoliitika küsimustesse. ühtekuuluvuspoliitika on meile märguandeks ja näitab, et me tunneme solidaarsust teistega Euroopa Liidus. ühtekuuluvuspoliitika toob palju lisandväärtust, lihtsustab kaasajastamist ja säästlikku ja toob kaasa säästliku arengu. see äh, kindlasti näitab Euroopa solidaarsust. me seisame silmitsi erinevate väljakutsetega, kliimamuutus, äh, töökohtade loomine, äh, majanduskriis, konkurentsivõime küsimus, me peame nendele küsimustele ja väljakutsetele vastuseid leidma ja loomulikult tegema seda meile antud eelarve raamistikus. samal ajal seisame silmitsi ka majanduskriisiga, finantskriisiga ja riikide eelarved on suure surve all, see vähendab meie manööverdamisruumi ja um, raskustega toimetulekuks on meile vähem võimalusi, see puudutab ju tegelikult nii liikmesriikide eelarveid kui ka Euroopa Liidu eelarved. ja praegu tehtud ettepanek nimetatud tingimustes on uh, realistlik, võtab arvesse vajadust äh, riikide eelarvet stabiliseerida ja samas äh, aitab meile väljakutsetele reageerida. Euroopa Liidu eelarve võimalik vähendamine võiks meie eesmärkide seadmise ohtu seada. iseäranis, kui oleme endale eesmärgiks seadnud majanduskasvu ja uute töökohtade loomise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek peab olema tihedalt seotud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ja peab toetama ka selle strateegia eesmärkide saavutamist. väga hea, et äh, eelarve ettepanek äh, toetab majanduse arendamist, majanduse kasvule hoo sissepuhumist ja äh, meie jaoks on oluline, et me suudame rahastada meetmeid, mis konkurentsivõimet parandavad ja aitavad töökohta, töökohti luua. ühtekuuluvuspoliitika mitmeaastase finantsraamistiku raamistikus on äh, üks võtmeinstrumente, mille abil Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ellu rakendada. ja sellele peab jääma alles selle osa Euroopa Liidu eelarvest. tegemist ei ole olulise teemavaldkonnaga selle, ainult sellepärast, et see keskendub investeeringutele ja majanduskasvule, vaid ka sellepärast, et seda mehhanismi on juba katsetatud ning see on osutunud edukamaks kui teised mitmetasandiline juhtimine, kuhu on kaasatud ka piirkondliku tasandi valitsused, kohalikud tas-, kohaliku tasandi esindajad, on ennast tõestanud ühtekuuluvuspoliitika puhul peame ka teadma, et eel-, äh, eel-, piiratud eelarvevahenditest äh, ei piisa äh, ka kõige optimistlikuma lähenemise puhul selleks, et uute liikmesriikide vajadusi, iseäranis uute liikmesriikide vajadusi käi-, ka-, katta. ühtekuuluvuspoliitika saab puhuda hoo sisse arengule ja äh, aitab meil saavutada parema ühtekuuluvuse. see on üks Euroopa Liidu tähtsamaid poliitikaid ning äh, aitab meil tunda ennast üksteisega seotuna. Äh, loomulikult äh, suurem osa ressurssidest peaks minema vähem arenenud piirkondadesse. Äh, see viib solidaarsuse tunde tekkimisele, aitab vähem arenenud piirkondadel areneda ja suurendab meie ühtekuuluvust. loomulikult me peame tagama seda, et ühtekuuluvuspoliitika oleks olemas ja esindatud kõikides piirkondades, ainult nii saame me suurendada meie konkurentsivõimet, aidata meil täielikult ära kasutada oma arengupotentsiaali igas viimases kui piirkonnas. väga väga oluline on ühtekuuluvuspoliitikat rakendades tagada seda, et äh, piirkondadel ei teki rahastamises äh, üleöö järske suuri muutusi me elame finantskriisi tingimustes, igasugused äh, järsud muutused rahastamises on, võivad oma tõsiseid tagajärgi piirkondade jaoks, võivad seada ohtu mitte ainult piirkondade arengu, vaid nullida täielikult seniste pingutuste tulemused. me peame vastu võtma piisavad üleminekumehhanismid, toetuste järkjärgulise lõpetamise, piirkonnad, mis on saanud finantsabi kahe tuhande teisest kahe tuhande seitsmenda aastani peavad saama ka edaspidi piisavalt äh, abi. me oleme loonud oma investeerimisnõuded ja püüdnud määratleda eelarve jaotuvust. aga Linking Europe äh, või Connecting Europe äh, rahastamise vahendi jaoks eraldatud vahendid ei ole meile meeltmööda. arvan, et kesk, tsentraliseeritud lähenemine aitaks meil väljakutsetega paremini toime tulla. ma arvan, et need kümme miljardit peaksid jääma ühtekuuluvuspoliitikate vahendite hulka ning äh, neid tuleks kasutada selleks, et äh, kas kriteeriumeid täidetakse liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peavad loomulikult tegema ka tihedat koostööd selleks, et paika panna täpselt, millised on prioriteetsed projektid. olulised on ka territoriaalse koostöö programmid, tegemist on instrumentidega, mis aitavad häid tavasid Euroopa Liidu tasandil vahendada ning äh, mobiliseerida investeeringuid, äh, tuua, tekitada koostööd, äh, mis muidu võib-olla aset ei leiakski ja see ongi üks Euroopa Liidu tugevaid külgi. mina seetõttu piiriüleste koostööprogrammide tugevdamist toetan kahel käel, sellised programmid on meie perifeersete piirkondade jaoks väga olulised, heanaaberlikud suhted erinevate piirkondade vahel aitavad kaasa ka rahule ja stabiilsusele kogu Euroopas. ühtekuuluvuspoliitika peaks aga tootma ka tulemusi ainult nii on poliitikad tõhusad ja vajalikud äh, ja tõhusalt peame kasutama ka Euroopa Liidu eelarvevahendeid. tingimuslikkus on seetõttu äh, väga oluline vastavalt Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale ja teistele kohustustele liikmesriikide jaoks, äh, nagu näiteks liikmesriikide programmid, tegevuskavad, leiame me, et ette pandud meetmed on väga head, ühtekuuluvuspoliitika tuleb kasutada selleks, et luua uusi töökohti ja äh, tagada. aga samas äh, ma ei ole sugugi kindel, kas sanktsioonid äh, selliste tingimuste puhul, mis me oleme seadnud ja on siiski mõttekad, see seab liikmesriigid erinevatest see jah, liikmesriike käsitletakse sellisel muhul erinevalt ja see ei sobi kokku ka makromajandusliku tingimuslikkuse põhimõttega. tõsi, äh, praegu seisame silmitsi võlakriisiga ja ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamine peaks äh, läbima samasuguseid muutusi nagu riiklike vahendite kasutamine, aga samas ühtekuuluvusfondi rahasid tuleks kasutada selleks, et töökohti luua ja meie konkurentsivõimet tõusta, tõsta. aga me peame siiski eeltingimuste süsteemi toetama. ja liikmesriike liikmesriigid ja piirkonnad peavad põhjalikult läbi mõtlema, kuidas neid vahendeid kasutada. pean aga rõhutama, et ühtekuuluvuspoliitikat ei tohi üle koormata erinevate erapoolikute seisukohtadega ja vastakate nõuetega erinevate ametite ja institutsioonide poolt. see õõnestab ühtekuuluvuspoliitikat tõhusust piirkondade, kohaliku tasandi, vabaühenduste ja nii edasi jaoks on oluline, et meie ühtekuuluvuspoliitika toimiks ladusalt, eeskirjad oleksid selged, lihtsad ja projektijuhtidele arusaadavad. ja ühtekuuluvuspoliitika eeskirju tuleb lihtsustada, kuid ladusamaks peame muutma ka äh, finants poole. peame tegema koostööd selleks, et vähendada osalevate asutuste äh, arvu ja iseäranis pean siinkohal silmal kontrolliasutusi. meie uus lähenemine peaks olema tulemustele suunatud ühtekuuluvuspoliitikas on oluline, et meil on oma temaatilised prioriteedid paika pandud, kuid äh, rakendamine äh, peaks olema paindlikum. rõhutaksin, et oluline on, et meil oleksid ka ühised avalikud hanked. Äh, me räägime siin kapitalist, eeskirjast N pluss kaks. piirkonnad ja liikmesriigid peavad kasutama vahendeid ja mitte niivõrd keskenduma äh, tulemustele. aga me peame arvesse võtma ka teisi arengupoliitikaid. ja ei tohi unustada lähemuspõhimõtet. meil on ka partnerluslepe, mis aitab strateegilisele planeerimisele kaasa, toob kaasa suurema sünergia erinevate poliitikate vahel. peame aga tegutsema ettevaatlikult, läbimõeldult, ükskõik mida me ette ei võtaks, halduskoormus ei tohiks suureneda ühtekuuluvuspoliitika edukus pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat sõltub kas sellest, kas meil õnnestub äh, järgmise finantsraamistiku asjas, osas äh, õigeaegselt kokku leppida. see peaks olema üks olulisemaid ülesandeid meile järgmise pooleteise aasta jooksul ja liikmesriikide parlamentide, nagu ka Euroopa Parlamendil on selles osas tähtis roll mängida. Thank you uh, very much, uh, Mr Trofening and.... suur tänu, härra Trofening. ja äh, nüüd on meie kõneaeg pisut rohkem piiratud. ning äh, äh, viisteist sõnasoovijat on minu sõnasoovijate nimekirjas. igale kõnelejale annan maksimaalselt neli, viis minutit kõneaega. kui sõnasoovijaid lisandub minu nimekirja, siis oleme sunnitud kõneaega veel äh, kärpima, aga eks siis näis. kõigepealt äh, Euroopa Parlamendist äh, härra Stavrakakis. suur tänu, proua esinaine, lugupeetud minister, volinik austatud Euroopa Parlamendi liikmed ja liikmesriikide esindajad, uus äh, ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistik äh, võimaldab meil hinnata äh, tehtud ja kanda hoolt selle eest, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamine oleks jätkusuutlik. arengule ei tohi seada takistusi ja Euroopa Komisjoni öeldu sobib kokku väga hästi Euroopa Parlamendi seisukohtadega, kõiki piirkondi tuleks toetada, neil peaks olema oma vahekategooria. ja igasugune kontrollitegevus peaks olema proportsionaalne. mina keskenduksin ühele asjaolule, oleme paljudes resolutsioonides öelnud, et äh, me ei suuda leppida kontrollisüsteemidega. loomulikult auditi ja kontrollisüsteemid peavad olema tõhusad iseäranis, kui me tahame oma poliitikates olla tulemustele orienteeritud. kuid samas oleme näinud siin ettepanekuid, mis on otse risti vastupidised meie soovidele, mida väljendasime oma resolutsioonides erinevad huvigrupid on samuti äh, oma vastumeelsust väljendanud, ma tahaksin äh, niisiis äh, selles osas teie poolt veel täpsustusi kuulda, ettepanek ei ole meile kohe niisama vastuvõetav, sellepärast et ähm, see tooks kaasa olukorra, kus ühtekuuluvuspoliitikat ellu rakendavad inimesed kannatavad ja me ei taha mingisuguseid äh, tingimusi näha selles raamistikus, äh, mis, äh, millel pole vähimatki pistmist ühtekuuluvuspoliitikaga. selles küsimuses, ma arvan, on erinevad erakonnad ühel meelel me oleme kõik ühel lainepikkusel ja ma tahaksingi küsida, härra komisjon, kuidas me oleme jõudnud sellisesse olukorda, et me eba, me kaudselt seostame ühtekuuluvuspoliitika liikmesriikide makromajandusliku poliitikaga. Euroopa Parlament on valmis toetama komisjoni ettepanekut, kuid tunneme muret, et see ettepanek võib sattuda tunneme muret, kas see ettepanek siiski muudab ühtekuuluvuspoliitika tõhusaks ja toetab meie piirkondade arengut? sel hetkel, kui äh, ütlesin, et annan kõigile neli-viis minutit, äh, lisandus kohe kümme uut kõnelejat, kõnelejate nimekirja ütleb esinaine. ja nüüd siis räägi, saate kõik rääkida ainult kolm minutit. Äh, Johanna Vastrom Saksamaalt järgmisena. suur tänu Äh, ma teen siis lühidalt. Euroopa Liit peab toime tulema mitmete raskustega. ja Äh, see äh, tähendab ka seda, et komisjon peab pakkuma lahendusettepanekuid, aga mis oleks kooskõlastatud ühtekuuluvuspoliitika kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja eesmärgid. komisjon peab paika panema terve lea e prioriteete, millele kulutatakse ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ja see peaks kõik äh, olema suunatud kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisele praegusel hetkel piirkondi ei kaasata piisavalt äh, tegevusprogrammide koostamisse ja paindlikkus on piiratud. nii et ähm, selline rohujuure poliitika kujundamise süsteem äh, on puudulik ja piirkonnad äh, kaovad selles süsteemis kuidagi ära. põllumajandus, kalandus, neid on püütud integreerida, integreeritud lähenemist integreeritud lähenemisse suhtume me soosivalt, aga kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, ja piirkondlikud prioriteedid, äh, jah, äh, piirkondlikud prioriteedid on esindatud, kuid mitte piisavalt. komisjon tahaks ka mm, seada omalt poolt tingimusi haldus-, majandusreforme investeerimuspartnerlussuhteid äh, liikmesriikide tasandil ja liikmes- ja piirkonnad on jäänud välja. ja ma arvan, et komisjon võib sedasi toimides meie äh, algse eesmärgi silmist lasta, miks me neid rahasid kasutame, selleks, et vähendada lõhesid piirkondade vahel. see eesmärk kaob meil silmist kogu see tasandamine, võrdsustamine, äh, piirkondlike ja kohaliku tasandi äh, kogude kaasamine äh, on kuhugi kadunud. ja sellist lähenemist meie ei toeta. Eh, very much from eh, suur tänu Euroopa Parlamendist, proua Matsooni. Grazie presidente, complimenti per la suur tänu esineja ning aitäh, et korraldasite sellise äh, ürituse ja tegite seda nii kiirelt. Poola eesistuja on koostanud oma töökava, teekaardi, äh, et tagada, äh, et meie tegevus oleks õigeaegne, aga mitte liigselt ülepeakaela ja kiirustav ja tunnustavad sõnad ka härra Haanile, kes on väga hästi illustreerinud komisjoni ettepanekut, mis äh, jõudis meieni paar tundi tagasi ja hiljem räägime sellest põhjalikumalt, kuid praegu oleks mul paar kommentaari ma arvan, et suures osas on ettepanek kooskõlas Euroopa Parlamendi ette panduga, me peame strateegilist lähenemist äh, parandama ja looma tihedad sidemed kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega. kuid Euroopa Parlamendi osakaal on siin äh, teataval määral vähendatud. me oleme oma resolutsioonides rõhutanud, äh, kui oluline on lihtsustamine, nii-öelda voolu joonestamine, kontrolli- ja haldussüsteemid iseenesest ei tooda lihtsustumist, aga vii meid lihtsustamiseni. ja uued eesmärgid ei olnud just see, mida me silmas pidasime, kui me rääkisime äh, sihipärasemast ja tulemustele suunatumast tegevusest. liigse rangusega me kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke ei saavuta. ühtekuuluvuspoliitika vallas on erinevaid seisukohti ja komisjoni filosoofia erineb meie omast, kuid ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid, algsed eesmärgid võivad sattuda ohtu ja kõige vaesemad piirkonnad jääda kaotajaks. ja uues strateegias on piirkondadel oma roll Mm, linnastrateegia peaks näiteks olema integreeritud äärelinna piirkondadega, linnaäärsete piirkondadega. me peame hindama erinevate piirkondade suutlikkust erinevalt. mõnes piirkonnas võib-olla peaks toetama iseäranis VKE-de tegevust aga ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika ei ole seda piisavalt erinevusi arvesse võtnud, luuakse ainult tingimused, mis põhinevad makromajanduslikel alustel, eks ante tingimuslikkust tuleb parandada, olen sellega nõus, sellepärast et see võimaldab meil tegutseda ennetavalt. ja loomulikult hindamine peaks olema ka tulemustele suunatud, suunatud, aga kõike seda tuleks paremini määratleda. struktuuriline tingimuslikkus on otseselt seotud liikmesriikide tasandiga see lähtub liikmesriikide tasandist ja ja see võib-olla pole kõige otstarbekam lähenemine. selline tingimuslikkus ei ole ühtekuuluvuse filosoofiaga kooskõlas me tahame asju kiiremaks, otstarbekamaks muuta ja aidata ebasoodsastes tingimustes olevaid piirkondi. kui me igale poole kärped sisse viime, siis ei ole see võimalik ja loomulikult on meil vaja tulemusi mõ-, mõõta, aga sellised eesmärgid ei saa olla väga liiga üheülbalised. nüüd hakatakse tootma uusi kategooriaid välja, vahekategooria määratlused ei ole veel lõplikult äh, valmis, aga selline lähenemine ei too minu meelest kaasa äh, kasu Euroopa Liidu liikmesriikidele üldiselt vähemalt ja ka ebasoodsas tingimuses olevatele piirkondadele ja mõned äh, märkimisväärselt rohkem on neid kodanikke sellest, mis ma olen lugenud, kes äh, kannatavad kahju, kui äh, neid, kes võivad saada kasu. ma arvan, et me peame pöörduma tagasi parlamendi ettepaneku juurde parlament äh, arvas, et äh, üleminekuregioone ei peaks paigutama lihtsalt kasti ja jätma neid sinna. aga te räägite ühtekuuluvusfondidest ja me näeme, et eeskirju aga muudetakse, eeskirju plaanitakse muuta ka teiste fondide valdkonnas, aga me ei tea, mida see kõik endaga kaasa toob. jääb üsna häguseks. kuidas ühtekuuluvuspoliitika aitab Euroopa Liidu erinevaid regioone omavahel ühendada? ja ma paluksin nüüd tõesti teie, teil kõigil oma kõneajast kinni pidada, ütleb proua esinaine ja, ja nüüd saab äh, sõna Kreeka esindaja proua Angela Keroku. Äh, suur tänu, esimees, äh, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin meie poolt öelda, et tänane kohtumine on meie jaoks väga oluline ja see on oluline ka ühtekuuluvuse seisukohast kogu Euroopas. ja me arvame, et üks meie mitmeaastase finantsraamistiku keskseid äh, sambaid peaks olema Euroopa tasakaalustatud areng. mina olen pärit äh, Kreekast, äh, millel on oma geomorfoloogiline millel on oma geomorfoloogilised äh, omapärad, väljakutsed, äh, me oleme geomorfoloogiliselt ainulaadsed ja me oleme rääkinud sellest, et kõige äärepoolsematele piirkondadele tuleb iseäranis suurt tähelepanu pöörata ja riik, kus on palju äh, saari, on selles osas vägagi asjakohane riik, saarteni on, saared on laskesti ligipääsetavad piirkonnad ja ühtekuuluvus, ühtekuuluvuse poole püüdlev areng on edukas ainult siis, kui tagatakse sellistesse äh, piirkondadesse ka transport äh, ja keskendutakse poliitikatele nagu transpordi ekvivalendi poliitika. meil on positiivseid kogemusi äh, selliste projektide vallas, mis puudutab piirkondade omapärade arvesse võtmist, siis see on meie arust just õige tee, mida valida Kreekal on oma probleem, aga see probleem ei ole mitte ainult Kreeka probleem, vaid puudutab ka teisi liikme, Euroopa Liidu liikmesriike mitteametlikul Euroopa ministrite kohtumisel kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal juulil Poolas esitas komisjon oma ettepaneku ja nemad tegid ettepaneku e-, e-, era, ühe erilise ühtekuuluvusfondi loomiseks Äh, infrastruktuurifondi loomiseks, paistab, et tegemist on fondiga, äh, kus keskendutakse sellistele võrgustikele nagu TNT, TNE ja, äh, ja saared jäävad jällegi kõrvale, selline infrastruktuurifond ei aita meie äärealasid ja samuti leian ma, et on väga oluline, et kui luuakse erikategooria, vahekategooria lähtuvalt SKP-st, siis tuleb arvesse võtta ka teisi asjaolusid ja iseäranis tuleb tähelepanu pöörata piirkondadele nagu saared ja mägipiirkonnad neile tuleks ka samuti luua võimalus rahastamisvahendeid saada, sellepärast et Nende olukord on iseäranis keeruline nii, et äh, saarte ja mägipiirkondade puhul ei tuleks üldsegi arvestada SKP-d, vaid lihtsalt äh, nende raskesti ligipääsevat olukordi ja lõpetuseks oluline on ka kogu menetluse lihtsustamine. see meie uus programm peab olema tõhusam, praegusel hetkel on äh, meie erinevad mm, eeskirjad äär, äärmiselt keerulisemad ja see seab ohtu Äh, meie tegevuse tõhususe, on viimane aeg arutada selle üle, kuidas seda on võimalik kõige paremini teha. parlament Karimandelli, please. palun, Karimandelli. aitäh, proua esimees, härra volinik. mul on hea meel äh, kõige selle üle, mida te meile täna esitlesite. mul on tunne, et me loome uusi seoseid äh, suurprojektiga, mille me nägime ka eelnevas äh, programmis integreeritud strateegia äh, on kindlasti nähtavam ja ma loodan, et sünergia Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi vahel aitab kaasa eh, erinevate piirkondade elanike sotsiaalse kaasatuse arendamiseks. ja ma tervitan ka seda algatust, mis puudutab energiatõhusust komisjoni algatus, mis näeb kakskümmend protsenti vahenditest ette energiatõhususele. tahaksin siin esitada küsimuse, see puudutab eriti eluasemeid ja sotsiaalmaju. meil peavad siin olema siiski garantiid, et võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu. ma tahaksin seega, härra volinik, et te annaksite meile neid garantiisid, aitäh. Thank you from uh, aitäh, härra Konrad Stein Austria parlamendist, palun. suur tänu, proua esimees, härra volinik meie, austerlased, me kuulsime suure rõõmu äh, voliniku ettepanekuid ühtekuuluvuspoliitika kohta, nagu ta neid täna meile esitles. tõepoolest, tegemist on tõhusate meetmetega. me teame muidugi, et on väga suured erinevused nende meetmete rakendamise puhul erinevates regioonides. ma arvan, et tänu lihtsustamisele saame me neid paremini hinnata. siin öeldi juba, et konkurents erinevate regioonide vahel seda tuleb kindlasti tähelepanelikult jälgida kui asi puudutab äh, raskustes olevaid regioone ja teisi regioone. üldjoontes rõõmustame selle üle, et äh, ka VKE-sid on arvesse võetud. me oleme näinud, et Regionaalarengufond oli heaks meetmeks meie jaoks mis puudutab majanduskasvu tagamist Euroopa Liidu tasandil kahe tuhande kahekümnenda aastani, siis on ühtekuuluvuspoliitika kindlasti üheks oluliseks elemendiks ja seda just eriti VKE-dele teenuste sektoris. Nemad loovad kõige rohkem töökohti ja me peame seda sektorit kindlasti toetama selles sektoris on väga suur potentsiaal. me teame, et palkadele avaldatakse suurt survet ja me kannatame ka energia hinna tõusu all. me teame, et meil ei ole hindade stabiilsuse suhtes mingisuguseid garantiisid me peame jätkama innovatsiooniga, kasutama inimressursse ära ja loodan, et ka sellest saab ühtekuuluvuspoliitika üks eesmärk. igal juhul toetame volinik Haani ettepanekuid. seega on meil üha rohkem inimesi, kes teid siin toetavad. nüüd Euroopa Parlamendist äh, proua Peeres, palun suur tänu, proua esimees, härra volinik. kolleeg Stavrakakis juba esitles meie fraktsiooni seisukohta makromajanduslikust aspektist, kuid ma tahaksin, tahaksin eh, veel kord rõhutada, et ma olen väga rahul eh, selle eesmärgiga suurendada majanduskasvu ja töökohtade hulka mul on mõned märkused, tahaksin neist välja tuua kolm. kõigepealt esimene küsimus puudutab uudist, mida lugesime Hispaania pressist ja mis täna hommikul kodanikke väga häiris, sellepärast et seal oli kirjas, et Euroopa Komisjon teeb ettepaneku regionaalne abi öö, lõpetada eelarve puudujäägiga riikidele. kas see on tõsi, et komisjon kavatseb öö, abi, regionaalse abi andmise lõpetada eelarve puudujäägiga riikidele. ja teiseks vahekategooria. kas härra volinik võiks detailselt selgitada, kuidas jaotatakse vahendid nende regioonide vahel, kes on uues kategoorias, milline on mm, to-, toetuse määr nendele regioonidele, kes ei ole enam lähenemispiirkonnad ja lõpuks äh, tõhususreserv. Äh, volinik tahab uuesti selle instrumendi sisse viia, isegi kui minevikus lükati see tagasi, sest tegemist ei olnud väga tõhusa meetmega. ning sellest sai suur halduskoormus, seega öö, äh, tahaksin teada, milline on olukord? aitäh, Austria parlamendist härra Franz Berha. suur tänu, härra volinik, proua esimees. minu kolleeg ütles eelnevalt, milline on Austria seisukoht. me näeme asju positiivses valguses ja nagu ka mõned liikmesriikide parlamentide esindajad ütlesid, me arvame, et abiprogramm peab olema seotud maksemeetmetega, sellepärast et meie jaoks on struktuurpoliitika, ei saa struktuuripoliitika kunagi asendada liikmesriikide majanduspoliitikat. ja ma arvan, et tegemist on võimalusega tagada siin Äh, heaolu, tasakaal ja eelarve haldamine. me võime mõelda kaasrahastamise teemal äh, innovatsioonile ning võib-olla saaks kaasrahastamist vähendada teatud perioodi jooksul selleks, et anda neile regioonidele võimalus nendele fondidele ligi pääseda kahe tuhande kolmand-, kolmeteistkümnest kahe tuhande kahekümnenda aastani selles äh, raamistikus on meil siin austerlastena mõningad olulised punktid, äh, fondide ähm, ülekandmine, selleks, et vältida võlgade kuhjumist Romana, Romana Manescu, palun. suur tänu, härra volinik, nende ettepanekute eest. ALDE fraktsioon toetab seda ideed, et reegleid tuleb lihtsustada muidugi tuleb samas suurendada konkurentsivõimet ja majanduskasvu ja see on ka ettepanekus kirjas. samuti tuleb suuretada investeeringuid VKE-desse. ma toetan ka öö, ähm, preemiate jagamise süsteemi. nüüd äh, reeglite lihtsustamisest tegemist on millegagi, mida me toetame ja me näeme, et liikmesriikides on võimalusi riiklikul tasandil lisareegleid rakendada lisaks sellele, mis, mida tehakse Euroopa Liidu tasandil. loomulikult tuleb olla ettevaatlik ja vältida ülereguleerimist. võib-olla peaksime keskenduma tõesti ainult lihtsustamisele ja sellele, et sellest oleks ka regioonidele kasu. viitan siin ühele komisjoni ettepanekule, kus on öeldud, et on võimalik vähendada erinevaid äh, tasandeid ja läbi viia konsultatsioone ning uuringuid, kas see on reaalselt võimalik. kas meil on võimalik äh, vähendada erinevate, erinevate tasandite arvu, ilma et äh, olukord sellepärast tasakaalust välja läheks? olen samuti nõus sellega, mida öeldi majandustingimuste kohta. meie fraktsioon toetab seda, siin tahaksin aga rohkem detailselt äh, kuulda selgitusi, sest äh, me peame neid tingimusi rakendama ka reaalselt. ja tahaksin veel öelda, et oleme alati toetanud kohalike ja regionaalsete omavalitsuste toimijaid. ma arvan, et selleks, et ühtekuuluvuspoliitika oleks edukas, tuleb kaasata ka kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. mis puudutab aga lihtsustamist, siis tuleb sisse viia e ühtekuuluvus ehk dokumente peab olema võimalik saata ka elektroonilisel teel. ma tahaksin teada, kas on olemas mingisugune ajakava, millest tuleb kinni pidada ja äh, mille järgi liikmesriigid peavad selle elektroonilise süsteemi sisse viima näiteks kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. see on ju määrav kui me tahame teada, kas seda mehhanismi saab kasutada. suur tänu. Itaalia senatist Massimo Caravaglio. suur tänu. tõepoolest oleme ühel nõul eesmärkide suhtes, et meil peab olema lihtsustamine ja samuti oleme nõus et me peame keskenduma töökohtadele ja majanduskasvule. kuid äh, turud loovad majanduskasvu, ettevõtted ja VKE-d. meie riigis äh, VKE-d moodustavad kaheksakümmend protsenti töökohtadest ja kuuskümmend, seitsekümmend protsenti investeeringutest ning lisandväärtusest kui me räägime konkurentsivõimest VKE-de puhul, siis ma leian, et tuleb vaadata, kuidas me saame tõelisi probleeme lahendada, ehk siis eh, lahendada eh, laenudele ligipääsu probleemi. sellest on saanud veelgi keerulisem probleem ja seega on majanduskasv nende puhul veelgi komplitseeritum. küsimus on järgmine, kas eh, lihtsad meetmed oleksid võimalikud? näiteks ehm, garantiifondi loomine, et VKE-del oleks ligipääs krediidile. see oleks kahepoolselt kasulik, kõigepealt kasulik nii turgudele, kes saaksid hinnata läbi pankade erinevaid institutsioone ja teine küsimus on see, et kui me tahame vähendada noorte tööpuudust, siis mul tekib küsimus, kas me ei saaks kasutada lihtsal ja kontrollitaval moel oma ressursse ja äh, vähendada uute töökohtade makse. suur tänu Euroopa Parlamendist nüüd härra Van Nistelrooy suur tänu, ma arvan, et me oleme siin kõik suured ühtekuuluvuspoliitika sõbrad. ma tahaks teada, mis seisab aga kirjas kaheksalt liikmesriigilt. seal öeldakse, et kõigest sellest, mis välja pakuti, piisab kuid võib-olla me peaksime midagi ära tegema riiklikul tasandil. aruteludes riiklikes parlamentides, võib-olla on meil vaja kokku leppida kriitilistes punktides nagu makrotingimuslikkus, kas me tahame seda või mitte ja kui me seda tahame, siis kuidas see töötab. sest te ei saa ühendada täiesti erinevaid asju, mis on seotud erineva pädevusega. see kehtib äh, riiklike partnerluslepete puhul samuti. kui te esindate regionaalset parlamenti, siis otsustatakse asju riiklikul tasandil ja seejärel surutakse see teile peale. selle poliit-, seda poliitikat äh, iseloomustab valitsuste mitmekesisus, meil on vaja üksteist, me peame arutama üksteisega. üldiselt oleme seega nõus, mida volinik siin esitles. volinikul on väga julge lähenemine ühtekuuluvuspoliitikale ühtekuuluvuspoliitika katab kogu Euroopat, tegemist on üldise lähenemisega. ma olen kindel, et Euroopa Komisjonil läks väga palju aega selle väljatöötamiseks. kaks aastat tagasi räägiti palju rohkem erinevatest fondidest, veefondidest, energiafondidest ja nii edasi, kuid seda ei viidud ellu ning küsimus on Euroopa tegevuskava ellurakendamisega maailma tasandil. meil ei olnud piisavalt juhtimist ja programm, mis meil alguses oli, oli see, et kõik sobib, kuid nüüd on meil rohkem tõelist keskendumist koos lisandväärtusega, mida Euroopa tahab saavutada keskpikas ja pikas perspektiivis. mulle see meeldib see on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia. sama kehtib ka finants- ja majandusjuhtimise kohta. kas me liigume selles suunas ja seda me ka teeme või mitte. kui me selles suunas liigume, siis me peame istuma maha ja rääkima juhtimisest, koordineerimisest toon välja mõned punktid, olen eelkõnelejaga täiesti nõus. kui me räägime noortest uutest töökohtadest ja kui meil õnnestub luua nende vahele sild, siis see on väga hea. niimoodi saaksime taaselustada seda, mida me juba minevikus tegime. veel üks asi, täna hommikul hääletas Euroopa Komisjon naabrusfondide üle. ehk siis nende fondide üle, mis on Euroopa Liidu naaberriigid ja me nägime, et välispiiride projekt on kõik väga äh, kurval taustal toimuv me näeme, et raha voolab tagasi. meil on suured projektid Ukrainas ja kogu see raha läks lihtsalt haldustasandil kaduma. nii et me peaksime vaatama siin ka negatiivseid aspekte. Äh, äh, võib-olla härra volinik tahab nüüd vastata nendele küsimustele?

jah, ma olen väga tänulik äh, kõikide kommentaaridega kriitika eest, sellepärast et konsultatsioonidega me oleme alles alguses staadiumis. ma ei saa küll küsimustele ükshaaval vastata, sellepärast et äh, selleks läheks liiga palju aega. aga ma usun, et osadest sõnavõttudest äh, võis välja lugeda teatud valesti mõistmist. osad reageeringud viitasid äh, eelnõule, mis ei ole aga lõplik, nii juhtub, kui äh, meil on äh, eelnõu number üks, kaks, kolm ja kuni kakskümmend viis ning need käivad ringi. ja käivad läbi ka nende käest, kes tegelikult neid ei peaks saama, nii et sellest tulenevalt tekib teatud valestimõistmisi. ma arvan, et käibemaksu küsimus on tegelikult juba leidnud lahenduse ja see vastab sellele, mida ka Ungari soovis, nii et palun tutvuge viimase versiooniga. ja kuna käibemaks on äh, maha arvata, siis ma ei usu, et me peaksime veel abi andma, et äh, seda katta pean ütlema, et olen natukene kummalises olukorras praegu. sest et äh, mõni kuu tagasi või kuu aega tagasi, vabandust, Kagu-Prantsusmaal konverentsil osaledes äh, andsin lubaduse, mm, sest siis ma ei teadnud, et me selle dokumendi avaldame, aga Peter Berkovitš, kes ka siin viibib tema võib äh, võib-olla kõikidele neile küsimustele vastata, ma tõesti väga vabandan. ma pean lahkuma, aga ma tahaksin tänada oma meeskonda ja oma teenistust. Neil on olnud väga äh, palju tööd sellega. tegemist on poliitika valdkonnaga, mis on äratanud väga suurt huvi võttes arvesse, kuivõrd suurt isu tuntakse kolleegide seas eelarve lõikude vastu, siis ei ole olnud alati väga kerge mööda seda teed kõndida ja tasakaalu hoida. meie veebileheküljel on üleval vastu võetud dokumentide versioonid, nii et palun tutvuge nendega ning minu meeskond ja mina ise oleme muidugi ka valmis teile vastama ning äh, väga hea meelega täiendame veel oma vastuseid ning anname täieliku ülevaate makromajandusliku tingimuslikkuse üle on väga palju arutelusid aset leidnud ja ma tahaksin teile ütelda, et komisjoni eh, sees me oleme jõudnud ühise kokkuleppe ning teiseks on toimunud viimastel kuudel teatud arenguid, millele me peame ka vastama. ja et see, kolmandaks, kui me nüüd vaatame ettepanekut ja ma tean, et see kõlab küll keerukalt, aga nii see on tihti ühtekuuluvuspoliitikaga, aga kui seda tähelepanelikult lugeda, siis te näete, et makromajanduslike tingimuste sisseviimine on viimane võimalus, mida kasutatakse. seda me hakkame kasutama alles siis, kui kõik muud meetmed on juba ära kasutatud. võtame näiteks Kreeka. siin võin kinnitada teile äh, Kreeka sõbrad, et praegu ei, me ei aruta makromajanduslike tingimuste kohaldamist, lihtsalt see, mis me praegu oleme välja pakkunud, on see, et kui on riik, mis on äh, majanduslikult väga kehvas olukorras, siis äh, nõukogu poolt heaks kiidetud komisjoni ettepanekute alusel äh, Äh, töötatakse välja need sammud, mis tuleb astuda ning äh, liikmesriik äh, saab siis need meetmed võtta, ei ole mingit põhjust hakata kasutama juba karistusmehhanismi. Euroopa Parlament ja Nõukogu kiitsid hiljuti heaks Sixpacki ning Sixpacki eeskirjades on ära toodud ka sellised eeskirjad, mis kehtivad Eurotsooni jaoks. praegu kuulub Eurotsooni seitseteist riiki, ainult ma loodan, et tulevikus enam mingit vahet Eurotsooni ning mitte Eurotsooni liikmete vahel vahet ei ole, aga niikaua, kui taoline olukord kehtib, on äh, õiglane ütelda, et meil on vaja mehhanismi ka mitte Eurotsoonide jaoks E, Eurotsooni riikide jaoks ning ka karistusi, aga tuleb ütelda, et neid karistusi kasutatakse viimase võimalusena ainuüksi. Need teist, kes on e, pikemat aega siin olnud, teavad, et meil on olnud taolised eeskirjad e, juba väga kaua olnud, kakskümmend aastat ja neid pole kunagi kasutatud ja ma tahaksin tänada teid, annan sõna veel kolleegile, aga ma tahaksin teid tänada selle eest, et te olete mulle aidanud võidelda ja olete minuga samal poolel olnud ja ma loodan, et me suudame jõuda heade lahendusteni. tahaksin tänada Poola eesistujat, kes on üles näidanud väga suurt pühendumust. Poola eesistujal on muidugi um, ka omad relvad tules, aga see on igati normaalne ja tulemused on head. Äh, I'd like to, yeah, this is Peter Berkovits who has co- Peter Berkovits äh, on äh, kogu ettevalmistustööd koordineerinud komisjoni poolelt tulevas ühtekuuluvuspoliitika raamistiku osas. nüüd aga lähme edasi. doktor Helmut Markov Saksamaalt Bundesraadist. Recht vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren suur aitäh, daamid ja härrad, tulevane ühtekuuluvuspoliitika ning eriti just, mis puudutab äh, ida, endise Ida-Saksamaa piirkonda, väga oluline. pärast ühinemist äh, üheksakümnendal äh, aastal mängisid fondid äärmiselt tähtsat rolli üleminekuperioodil ning aitasid suuresti kaasa kõik äh, Ida-Saksamaa läänimaad äh, aga nüüd äh, järgmise perioodi käigus väljuvad esimesest kategooriast. me ühtekuuluvuspoliitika raames üritame tagada ka jätkusuutlikku arengut ja ma usun, et see peaks olema võimalik, tegemist on pikaajalise eesmärgiga ning me ei pea lähtuma ainult lühiajalistest muutustest ning kas või finantskriisiga kaasnevast. ilmselgelt tuleb kärpeid sisse viia, aga me peaksime vältima kaasrahastamise vähestamist, sellepärast et äh, Nendel riikidel on väga raske lihtsalt äh, neid lisavahendeid äh, leida, mis kaasrahastamiseks vaja läheks. Äh, paar märkust. me leiame, et kõige kehvemas olukorras olevate riikide osas kaasrahastamine ei tohiks langeda alla seitsmekümne viie protsendi, sellepärast et sellest allaminek seab ohtu ka regionaals-, olukorra riigis, sellepärast et regionaalne või kohalik äh, kaasrahastamine oleksid nii suured, et lihtsalt eelarve praeguses olukorras see ei ole võimalik. kui me vaatame mm, esimesest kategooriast lahkuvaid riike, mis lähevad üle siis ülemineku kategooriasse, siis me, siis ma pole päris kindel, kas me oleme ikkagi põhjalikult läbi mõtelnud selle, kuidas see peaks kõik toimuma ühtekuuluvusfondid peaksid äh, tagama eelkõige just pikaajalise stabiilse äh, olukorra ning arengu. see tähendab seda, et äh, praegused phasing out piirkonnad, kui nad lähevad järgmisesse kategooriasse, ülemineku kategooriasse, siis meil on vaja väga konkreetset lähenemist. kui me vaatame, mis toimub Saksamaal, siis Äh, me näeme, et piirkondade olukord on praegu selline, et neid on vaja endiselt edasi toetada, vastasel juhul äh, leiab aset tagasilangus. praegu neis piirkondades ei ole piisavat tööstust, äh, töötus on üpriski kõrge. nii et ma sooviksin, et selle kõigega arvestataks ka edasises töös. suur aitäh ja Francois Alfonsi Euroopa Parlamendist! jah, aitäh, lugupeetud esinaine. Äh, volinik Haani poolt äh, tutvustatud dokument äh, vastab meie veendumustele mitmeski, eriti mis puudutab taastuvenergia energiaallikaid ja linnapoliitikat ning energiapoliitikat üldse. samuti räägitakse siin ühtekuuluvuse regionaalpoliitika edasiliikumisest uue struktuuri poole ning eh, meie jaoks on eriti huvitav see, et tulevane ühtekuuluvuspoliitika on enam pööratud territoriaalse reguleerimise poole ning me ei räägi siin mitte ainult eh, mahajäämuste katmisest solidaarsus regioonide vahel peab olema püsiv, organiseeritud, tõhus ning kõikide jaoks võrdne. meil on äh, piirkonnad, mis on vahepealses seisukorras äh, nii rahastamise lävede äh, kui ka muu osas, kuid see tähendab seda, et ka programmid peavad olema piisavalt paindlikud. veel üks punkt, milles on meile tekkinud küsimusi, see ettekanne, mis täna tehti, räägiti meile ka perifeersetest ning väherahvastatud piirkondadest Äh, Lissaboni leppes aga tehakse vahet perifeersete ning väherahvastatud piirkondade saarte ning mägede vahel ja meil on tekkinud äh, nüüd küsimus selle kohta, kas äh, mäed ja saared on komisjoni radarilt üldse välja jäänud ning äh, ultraperifäärsete piirkondade puhul, äh, kas see ei tähenda seda siis, et vähendatakse äh, seda solidaarsust, mida nad väärivad veel, territoriaalne koostöö, mida parandatakse ning tõstetatakse rahastamist kolmekümne protsendi võrra, seda on vähem kui Rootsime, aga ilmselgelt on tegemist siiski olulise sammuga, me leiame, et aga siin on vaja ka rohkem poliitilist tahet ja me toetame seda, et makromajanduslikku strateegiat ka siia kaasataks ning lõpetuseks meil on eriti oluline see, et Euroopa Liidu ning regioonide partnerlus oleks peamiseks aspektiks regionaalpoliitikast ning me leiame, et siin on vastuolud ka sanktsioonide mehhanismiga, mis on ette nähtud ja mis vastab makromajanduslikele tingimustele. kuidas saab ette heita regioonidele äh, tehtud eksimusi, mis on korda saatud liikmesriigi tasandil, aga mitte regiooni tasandil. loodetavasti saab selle küsimuse veel läbi vaadata. Äh, äh, aitäh ning äh, järgmine kõneleja on äh, kaamera deputaatist Itaaliast äh, eelarvekomisjonist. Vorrei innanzitutto raccogliere l'appello del presidente Barroso di cui ci ha riferito il commissario härra Tullio. jah, aitäh, ma tahaksin esmalt tulla härra Barroso sõnade juurde, kes tahtis uuendatud Euroopa Liitu. see pole küll nüüd ma pole küll nüüd väga ekstsentriline, aga tahaksin meelde tuletada seda, mida professor Brody oma loengute käigus ütleb ja kui ta räägib üliõpilastega, siis ta väidab, et Euroopa Liit on kõige suurem turg maailmas, suurim eksportija, siis meil on suurimad, kõrgemad sissetulekud, aga ükshaaval võttes eh, riigid ei ole piisavalt tugevad, et edasi liikuda tuletaksin meelde ka, mida tähendab renessanss. tuleb ütelda, et tol ajal olid äh, majanduses, äh, sõjaküsimustes äh, ja ka muus esirinnastus Ghana piirkonnad ja muud, sellele järgnes aga ajalugu, sõjad ja nii edasi ning Itaalia ei ole suutnud oma äh, jõude koondada, tuleb ütelda, et Itaalia selles osas maailmakaardilt kadunud, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik aga on suutnud kaardile jääda. Eh, professor Brody ütleb aga, et Euroopa on nüüd samasuguses ohus nagu Itaalia. Eh, me, meil on veel tehnoloogilist võimekust, me suudame noori juhtida, aga kui me seda võimalust ära ei kasuta, siis võib juhtuda, et me lihtsalt tulevikus peame hakkama suurte tugevate riikide vahel äh, navigeerima. Äh, ma tahaksin omalt poolt äh, muidugi avaldada tunnustust tehtud tööle, kuid lisaks sellele on mul ka paar kriitikanoolt. nagu kolleeg ütles, Saksamaalt tihtilugu on kõige olulisemad just pisiasjad üldised vahendid, mis on ette nähtud ühtekuuluvuse heaks, kui me arvame maha nelikümmend miljardit, mis on ette nähtud äh, uue vahendi jaoks jõuame me kolmesaja kolmekümne kuue miljardini ning pean ütlema, et see on natukene pettumust äh, valmistav, sellepärast et mina oleksin eelistanud, et vahendeid on ikkagi rohkem kui vähem. ma usun, et kui me laiemat pilti vaatame, siis äh, taoline vahendite vähendamine ei ole õige tee. tegemist on vale suunaga ning me ei saa seeläbi liikmesriike toetada. ma usun, et äh, see on vastuolus sellega, mida me vajame, meil on vaja just rohkem vahendeid äh, komisjoni eelarves mida me praegu saame oma eelarvega üldse teha, mitte midagi. ning teiseks, üleminekupiirkonnad, millest siin on palju räägitud ja kellele on ette nähtud kolmkümmend üheksa miljardit. pean ütlema, et ma ei saa päris hästi aru, milleks see uus kategooria loodud on. vähendatakse kahekümne protsendi võrra lähenemuse eesmärke ning siin me räägime seitsmekümnest ühest äh, või kahest miljonist äh, elanikust erinevates piirkondades, aga tegelikult katab see viite riiki. nii et tegelikult äh, väga vähe riike saavad sellest kasu ma leian, et see, et nii vähesed riigid tegelikult sellest üleminekupiirkonnast kasu saavad, ei ole meie jaoks vastuvõetav. võib-olla siin on mingeid eesmärke, mida välja öelda, aga on jäänud mulje, et üritatakse anda rohkem vahendeid neile riikidele, kes on edasijõudnumad kui see nii on, siis äh, tuleb ütelda, et meil on ikkagi väga kummalised arusaamad ühtekuuluvusest ning äh, vahendite ümberjagamisest. me teame lepete sõlmimise algusest peale, et ühtekuuluvuspoliitika ei, tegelikult ei tähenda vahendite ümberjagamist erinevate regioonide ja piirkondade vahel, vaid poliitika eesmärgiks on edendada piirkondade arengut, edendada Euroopa Liidu sisest solidaarsust me ei saa seda konkurentsivõimelisemat äh, Euroopat äh, saavutada, millest ka Barroso räägib, kui meil ei ole äh, olemas Euroopa Liidu sisest solidaarsust. volinik Haan rääkis sellest, et karistuste kasutamine on viimaseks võimaluseks, jah, me teame seda, aga ka minul on tekkinud teatud küsimusi sellega seoses. siin on ma kardan, et sellel äh, konditsionaalsusel on omad poliitilised ja majanduslikud tagajärjed. see vähendab äh, meile antavaid vahendeid. ja kui nüüd hakatakse veel arengupoliitikalt vahendeid ära võtma, sellisel juhul lihtsalt äh, kärbitakse ka majanduskasvu, see on puhas retoorika ning äh, lõpeb hukuga. liikmesriikidele üritatakse peale suruda sama loogikat äh, kui praeguse majandusjuhtimise puhul, kus kõige suuremat tähelepanu pööratakse stabiilsusele ja peab ütlema, et toonane lähenemine ei ole eriti sümpaatne. ja lõpetuseks äh, preemiat neile, kes eesmärgid saavutavad vastavalt strateegiale kaks tuhat kakskümmend, jah, sellest võib rääkida, aga ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika raames ei saa püüelda nende eesmärkide poole, mis jäävad tema enda ulatusest välja majandusjuhtimise peatüki raames peaks sellega tegelema, nii et kõik see ei ole täiesti mõistetav. samuti, mis puudutab kriteeriumite määratlemist ja päris lõpetuseks tahaksin ütelda, et jah, raamistik on huvitav, ma loodan, et nüüd avaneb meil võimalus edasi liikuda ja me peaksime vältima seda, et uue projektiga seoses ähm, anname hoopis vähikäigu sisse. suur aitäh ning Euroopa Parlamendi saadik järgmisena. Τη στιγμή που μιλάμε, που συζητάμε τα ζητήματα της ε, πολιτικής συνοχής, φαίνεται ότι η απόφαση της Ευρωζώνης του Ιουλίου για κούρεμα 20... Suur aitäh! Täna me räägime ühtekuuluvuspoliitikast ning ütleb härra Angurakis ning juunis vastu võetud otsus ei ole endaga kaasa toonud soovitud tulemusi. kriis on endiselt äärmiselt tõsine ja tundub, et see on peaaegu ületamatu. konkurentsivõime on muutumas üha olulisemaks Euroopas kes aga vastutus peab kandma? vastu-, valitsused liikmesriikides, Euroopa Liit? Euroopa Liit sunnib Kreeka palgatöölisi nõustuma väga oluliste palgakärbetega. ning võitjaks on siin kapital Kreeka riik aga kannatab tugeva eelarve puudujärgi käes. ühtekuuluvuspoliitika, mida me täna arutame, lahendusi ei paku monopolile ning see tähendab seda, et tegelikult liikmesriikide piirkondadel on veelgi rohkem abi vaja. me oleme heaks kiitnud kaks tuhat kakskümmend Euroopa Liidu strateegia ja meil on olemas ka vahendid ühtekuuluvuspoliitika jaoks, neid vahendeid on suurendatud nelja koma kolme miljardi euro võrra, kes aga siit võitjana väljuvad, ikka pangad. me näeme, et abiprogrammid on suunatud tegelikult nendesse valdkondadesse, nendesse sektoritesse, mis meid on nii kaugele viinud, kus me täna oleme. me tahame siseturgu, me tahame rohelist majandust, me, aga need sajad programmid, mis Kreekas on viimastel aastatel ellu viidud, ei ole endaga kaasa toonud oodatud tulemusi Kreekas on ehitatud äh, taristuid, aga ei ole olnud äh, piisavalt sotsiaalseid meetmeid äh, selleks, et kodanikud kaasata sellesse protsessi. härra Saraiva Portugalist suur aitäh, ma tahaksin avaldada oma head meelt, väljendada oma head meelt seoses kõnealuse algatusega. me oleme päris palju edusamme teinud eh, võrreldes viimase koosolekuga ning see on väga positiivne. kolm märkust, kui lubate, esmalt lihtsustamine ning see, et meil oleksid ühised eeskirjad ükskõik millistest instrumentidest või fondidest me ei räägi, see võimaldab saavutada suurema tõhususe mm, ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel. teiseks, see puudutab üleminekupiirkondi ja mulle tundub, et see mõte on huvipakkuv, eriti mis puudutab facing äh, in ja facing out mehhanismi kui muidugi äh, seda ei tehta teiste piirkondade arvelt ja ma usun, et selle üle on vaja veel pikemalt järgi mõtelda. ning kolmandaks, tulles tagasi erinevate programmide integreeritud äh, juhtimise kohta ning äh, eesmärgipõhise kasutuse kohta, siis ma leian, et see on heaks mõtteks, ma arvan, et me peaksime erinevaid fonde sama eh, tegevuskava raames integreeritult haldama. tahaksin ka oma küsim-, paar küsimust esitada, esmalt eh, Connecting Europe uue algatuse kohta. Eh, ma kiidan heaks selle, aga ma leian, et see ikkagi neelab alla suure osa ühtekuuluvusfondist ning äh, me teame, et tegemist on äh, tsentraliseeritud süsteemiga ja ma loodan, et see ei äh, pööra pea peale täiesti ühtekuuluvuspoliitikat. edasi jah, väga hea on, et ühtekuuluvuspoliitika on seotud kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, aga mingil juhul ei tohiks ühtekuuluvus jääda vähem tähtsaks kui konkurentsivõime. kaks tuhat kakskümmend strateegias ei ole mingeid konkreetseid eesmärke, mis oleksid seotud äh, piirkondliku ühtekuuluvusega. Äh, siin kehtivad erinevad äh, loogikad ning ma ei soovi mingil juhul, et ühtekuuluvus jääks siin noorema venna rolli ning kolmandaks läbirääkimiste ajakava. me teame, et eelmise perioodi läbirääkimisteks kulus vähemalt kaks aastat, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa vahendid ei olnud kättesaadaval ja oli viivitusi, nii et ma loodan, et äh, mingit äh, katkestust kahe perioodi vahel seekord ei ole, aega on vähe ja ma loodan, et et seekord siis, kui uus periood käivitub, kõik vahendid on ka olemas. aitäh ja need kolleegid, kes lahkuvad, ma tahaksin teile meelde tuletada, et meil on veel vastuvõtt äh, täna pärast koosolekut. ma saan aru, et äh, Mikael Toiats nii ei ole ning nüüd annaks siis sõna Rootsi Riksdagi esindajale. Äh, Sammanhållspolitiken har gjort nytta och gör också nytta suur tänu. ühtekuuluvuspoliitika on kasulik ja Rootsi seisukohast võib öelda, et äh, lähimuspõhimõttega seotud arutelude tõttu ei saa me praegu päris äh, oma, üksikasjalikult oma aru, oma seisukohti väljendada, aga väga huvitav on äh, olnud kuulata siin erinevaid seisukohti. ühtekuuluvuse mõttes see iseendasse suhtume soos-, soosivalt, kui me vaatame näiteks äh, põllumajanduse valdkonna vastavusega seotud äh, probleem siis ähm, on olnud ühtekuuluvuse töö selles osas äh, eriti oluline. Äh, Euroopa Liidus on erinevaid koostöösidemeid äh, neid ja erinevaid koostööprojekte, mis on osutunud edukaks kas siis projekti tegijate või keskse juhtimise tõttu. ja ma arvan, et edukogemustest tuleks ka meie tuleviku poliitikas õppida ja riskikapitali puudumine on sageli tõsiseks puuduseks, Itaalia kolleeg puudutas seda küsimust varem, pangad ei ole valmis äh, endale sellist vastutust võtma ja seetõttu oleks vaja, et meil oleksid pädevust tõstvad meetmed. samuti peame täpsemalt määratlema vajadused me peame üksteist aitama, me peame aitama üksteisel arendada välja Euroopa Liidu liikmesriike ja piirkondi. me maailma tasandil seisame silmitsi tõsise kom-, konkurentsiga ja me teame oma ekspordinäitajate põhjal, kui tõsine see konkurents on ja alguses esitati, püstitati siin üks küsimus, millele siiamaani pole vastatud, võib-olla keegi oskab vastata sellele. Äh, nimelt ajakava küsimus. me tahaksime läbirääkimisi alustada oktoobri lõpus, vähemalt äh, seda on mainitud, mina isiklikult kahtlen selle võimalikkuses, võib-olla ma olen kuulnud valesti, aga keegi võiks seda selgitada. Äh, kõigepealt tuleb tõlkida ära dokumendid ja siis me peame liikmesriikide parlamentides samuti jõudma nendel teemadel arutada mul oli väga hea meel, et komisjon äh, eraldas aega, et kuulata ära kõik äh, sõnavõtud. aitäh! Mihhail Tremopolust äh, samuti siin saalis ei ole, nii et läheme tagasi Portugali, kus meile, kust meile räägib täna mu proua Maria Helena Andre, kes on Euroopa asjade komisjoni liige. suur tänu! ma tahaksin äh, samuti omalt poolt äh, ülistada pisut seda äh, algatust ja tore on, et me saame sellises varases faasis sellest ka rääkida, kuna tegemist on tähtsa teemaga. täna olen on mulle jäänud mulje, et me räägime kolmest teemavaldkonnast ja on kolm teemavaldkonda, mida tuleb kaaluda kõigepealt äh, ühtekuuluvuspoliitika seniste saavutuste positiivsuse osas oleme me ühte, ühel meelel, nagu paistab, tegemist on tõhus, ainsa tõhusa solidaarsust suurendava äh, programmiga Euroopa Liidus mis aga puudutab äh, tulevikku, siis äh, on ähm, arvamused lahknevad, on palju kodanikke, kes kahtlevad Euroopa lisandväärtuses kui sellises ja ühtekuuluvuspoliitika peab äh, ka tulevikus olema nähtavate tulemustega ja tõestama, et, ähm, et Euroopa ühi-, algatused on olulised mitte ainult Euroopa enda jaoks, vaid ka piirkondade jaoks, äh, sotsiaalpoliitika ja nii edasi valdkonnas. ühtekuuluvuspoliitika aitab meile tagasi saada meie kodanike usalduse ja äh, liikmesriigid on äh, selles kontekstis samuti tähtsad. me peame öö, oma ähm, me peame lähenema asjale üldsuse huvisid silmas pidades. Mm, ja mm, küsime endalt, mida me ootame ühtekuuluvuspoliitikalt, äh, piirkondlikku, majanduslikku, sotsiaalset ühtekuuluvust. meie kõigi filosoofiad ja lähenemised on erinevad ja ähm, praegu ümbritseb, praegu elame üleminekuajas, tõelises üleminekuajas. meid ootab ees uus faas, uus Euroopa ülesehituse struktuuriline fraas. me tahame ühiselt eesmärke ellu viia, eesmärke, mis on Euroopa tasandil määratletud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia näiteks. aga samas me tahame teatavaid teataval määral paindlikkust eesmärkide saavutamise viisi osas. me tahame, et meie tegevus oleks mis muu-, meie tegevus muudaks piirkondliku meha-, koostöömehhanismi Euroopa mehhanismiks. ja aitaks meil piirkondlikult tasandilt lähtudes liikuda Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide suunas. ma olen sellise lähenemisega nõus, kuid äh, me peame samas püüdma saavutada õige tasakaalu traditsioonilise ja uue lähenemise vahel. kaks tuhat neliteist, kui alustame uue raamistikuga, seisame silmitsi väljakutsetega, tänapäevaste väljakutsetega. ja tõenäoliselt on meil siis ka veel uued prioriteedid ja uued kiireloomulised küsimused lahendada. kuid äh, struktuur, struktuuripoliitikat tuleb äh, siiski rakendada nagu kord ja kohus tingimuslikkusega tingimuslikkusest rääkides ma olen nõus, et vahendeid, vahendite kasutamise suhteks tuleks rakendada rangemaid meetmeid, kontroll peaks olema range, kuid tõhususe reservi osas on mul kahtlusi ma ei tea täpselt, millistel tingimustel täna hommikune kokkulepe sõlmiti kuid äh, ma arvan, et juba niigi raskuses olevaid piirkondi ei tasuks veelgi rohkem äh, ohtu seada. Äh, väga paljud sõltub liikmesriigi ja komisjoni tegevusest. ma arvan, me peaksime üles ehitama me peaksime välja töötama sellise mudeli äh,, mille puhul kõik liikmesriigid oleksid ühel meelel, et see on õiglane. ja uute piirkondade kategooria loomine, ma arvan, et ja, et see pole õige, vaesemad riik, piirkonnad jäävad sellise lähenemise puhul kannatajaks. ma arvan, et me peaksime kõiki piirkondi õiglaselt kohtlema, me peaksime ettepaneku uuesti läbi vaatama ja nägema seda, nägema tervikpilti. kuidas me Euroopa majanduskriisist välja tuleme, sellest äh, asjaolust juba sõltub väga palju ja ma arvan, et meie senised saavutused vaesemates piirkondades ei tohi ohtu sattuda. suur tänu ja Jean Kelly Euroopa Parlamendist. suur tänu, tegemist äh, on väga huvitava aruteluga ühtekuuluvuspoliitika on olnud Euroopas äh, väga tõ-, edukas ja sellest on kasu saanud erinevad piirkonnad. Need ümbritseb majandus- ja finantskriis ja seega on õige aeg ühtekuuluvuspoliitikat läbi vaadata ja vaadata, milliseid muutusi tuleks sellesse sisse viia. siin on kohal liikmesriikide parlamentide esindajad, neid on siin kolmteist Äh, kolmeteistkümne liikmesriigi esindajad, aga mis on, kuidas on lood ülejäänud neljateistkümne liikmesriigi esindaja, kas neid ei kutsutud või nad ei tulnud lihtsalt? siis äh, minu teine küsimus puudutab vahekategooriat, äh, väga paljud on sellele vastu. ja sellest on räägitud erinevatel tasanditel. liikmesriikides, kohalikul tasandil, Euroopa Parlamendis, komisjonis ja nii edasi, inimesed, kes on selle vastu ütlevad, keegi ei taha kasutada lähenemisega seotud põhjuseid, kuid äh, liikmesriigid, kelle SKT on seitsekümmend viis kuni üheksakümmend protsenti, äh, liikmesriigi Euroopa Liidu keskmist SKP-st äh, saavad selle tulemusena teataval määral toetust, siis minu arvates võiksime seda kaaluda mina isiklikult äh, kõigist piirkondadest kõike ei tea ja äh, mulle tundub, et piirkondade kategoriseerimine, liigetamine, liigitamine on mõnikord äh, üsna suvaline. nii et võib-olla võiksime piirkondi, piirkondade endiga konsulteerides ja majanduslikke muutusi arvesse võttes pisut ümber määratleda piirkondade piirid ja viimane kõneleja Küprose parlamendist, härra Kinakis Adjankis. suur tänu, tahaksin tänada tänase ürituse korraldajad. parlamendiliikmete kaasamine ühtekuuluvuspoliitika teemalisse arutellu äh, on väga positiivne majandus- ja finantskriis on meie majanduse ohtu seadnud ja seab ohtu ka ühtekuuluvuspoliitika senised edusammud. majanduskriis on, toob välja üha rohkem piirkondlikud erinevused ja selle, kuidas sellised lõhed meie ühiste eesmärkide saavutamise ja Euroopa Liidu ühtse arengu ohtu seavad ja ühtekuuluvuspoliitika on äh, seda kriisitingimustes äh, olulisem kui kunagi varem, see aitab meie majandusele taas äh, hoogu sisse puhuda. liikmesriigid seisavad nüüd sõlmitsi uute raskustega lisaks endistele raskustele ja sellistes tingimustes on põhjendatud ka liikmesriikide ootused liikmesriik, ühtekuuluvuspoliitikale, Solidaarsuse fondi poole on pöördunud näiteks minu liikmesriik, siis kui meie peamine elektrijaam kannatada sai. ühtekuuluvuspoliitika liikmes, ühteskuuluvusriikide rahastamisnõuded on tekitanud liikmesriikidele tõsiseid probleeme, riigivõlg raskendab finantseerijate, investeerijate jõudmist ja kaasrahastamise tingimused seavad seetõttu poliitik-, selle programmi kasutamise ohtu. seetõttu erasektori kapitali kasutamine oleks teretulnud. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid, me tahame intelligentset kaasavat majanduskasvu, aga see jääb ainult tühja, tühjadeks sõnadeks ilma ühtekuuluvuspoliitikata ühtekuuluvuspoliitika ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia peaksid olema rohkem omavahel seotud ja kooskõlastatud äh, ja ja tuleb pöörata tähele, tuleb olla eriti ettevaatlik, et äh, piirkondade enda võimalusi oma iseenda strateegiat välja töötada ohtu ei seataks ja lähimuspõhimõtet ei tohiks unustada. see on liikmesriikide parlamentide jaoks iseäranis oluline. ühtekuuluvuspoliitika piirkondlik olemus ei tohiks hakata soodustama ühele sektorile suunatud lähenemist selle poliitika üks tugevaid külgi on erinevad sektoriülene lähenemine ja selliseks selline lähenemine peaks jätkuma ka tulevikus. vot liikmesriikide roll, milles seisneb liikmesriikide roll? meie liikmesriikide roll ei äh, peaks piirduma ainult lähimuse äh, kontrolliga, äh, kavandamas flaasis, vaid me peaksime kontrollida ka seda, et ühtekuuluvuspoliitika äh, Äh, eesmärgid rakenduvad asjakohasteks programmideks, see annab teise võimaluse äh, teostada kontrolli ka poliitika mõjude üle. To give the floor to, the, to Peter Berkovits from the Commission. Peter Berkovits komisjonist uh,. Well, thank you very much for the very rich comment. tänu nende väga rikkalike kommentaaride eest, küsimuste eest, kõigile ma neile vastata ei saa ja teil on plaanis veel vastu võtta, nii et teen lühidalt. kõigepealt piirkondade kaasamise küsimus. ühtekuuluvuspoliitika on äh, mitmetasandilisele juhtimisele üles ehitatud poliitika, mis kajastab liikmesriikide, erinevate liikmesriikide ülesehitamise süsteemi ja nii jääb ka tulevikus. partnerlusmehhanism aitab meie kooskõlastamist parandada, kuid see ei asenda olemasolevat mehhanismi. ühe osana sellest määrusest oleme teinud ettepaneku ka käitumisjuhendi kohta, partnerluse käitumisjuhendi kohta, mille komisjon võtab vastu ja see äh, kehtib äh, liikmesriikidele ja liikmesriikide partneritele. ja loodetavasti õnnestub meil partnerlussüsteemi juba praeguse programmi käigus rakendada. väga paljud rääkisid teist halduskoormusest ja kontrollisüsteemidest. see on valdkond, kus tuleb saavutada õige tasakaal ühelt poolt äh, oma liikmesriikide ja piirkondlike äh, ametiasutuste kulud ühelt poolt ja teiselt poolt komisjoni vastutus äh, eelarve pädeva asutuse ees. ja see tasakaalu küsimus ei kao kuhugi. me oleme oma ettepanekutes teinud ettepaneku erinevate lahendusvariantide kohta ühtegi lihtsat lahendust ei ole, kuid äh, meie ettepanek oleks mm, süsteemi lihtsustada mm, nii, et äh, vigade arv väheneks. oleme teinud ettepaneku ka varasemast proportsionaalsema süsteemi kohta, seda nii vastavushinnangu, äh, mida nüüd kutsutakse akrediteerimiseks puhul, kui ka kontrollisüsteemides ise. kontrollisüsteemides võib äh, süsteemi äh, vastavalt vajadustele kohandada ja see võib äh, viia auditi koorma vähenemiseni liikmesriigis. mis puudutab kohalike kogukondade kaasamist, siis see on jälle meie jaoks äärmiselt tähtis. üksteist mainis Urbani ettepanekut, aga panite tähele kindlasti, et oleme teinud ettepaneku kogukonna poolt juhitud kohaliku tasandi arengu kohta. oleme teinud ettepaneku et äh, selle soodustamiseks äh, eks ka kaasrahastamise määra tõsta. miks me tahame seda vahepiirkondade mõistet sisse tuua, uut kategooriat? sellele küsimusele võin vastata lihtsalt. leiame, et äh, meie praegune ettepanek on õiglasem kui praegune süsteem. praeguses süsteemis kõik liikmesriigid, kes on üle seitsmekümne viie tasandi, seitsmekümne viie protsendi, äh, saavad sama määra toetust äh, kui sa, sinu skp on kakssada viiskümmend protsenti Äh, või sada kakskümmend viis protsenti keskmisest SKP-st, sa saad sama palju kui toetust kui see, kellel on seitsekümmend kuus protsenti äh, SKP-st. nii et õiglasem süsteem äh, tundub mõistlik. samuti plaanime me konvergentsist välja tulevaid piirkondade jaoks nii-öelda turvavõrgusüsteemi ja see turvavõrk ei seisne mitte ainult äh, rahastamisvahendites, aga ka kaasrahastamise määras. mis puudutab kaasrahastamist, siis äh, meie oleme teinud ettepaneku olemasoleva süsteemi äh, jätkamiseks suures osas. finantsvahendid rahastamisvahendid. mida me võime teha VKE-de jaoks, küsiti siin, küsiti ka seda, millised, mida me võiksime teha garantiide valdka vallas, tagatiste valdkonnas. meie lähenemine nüüd on märkimisväärselt laiem finantsvahenditele ja see loodetavasti võimaldab iseäranis väikestel etteõtetel äh, sellest süsteemist kasu saada. ja tulevikus loodetavasti see suurendab äh, selliste programmide, sellistesse programmidesse investeeritud vahendeid äh, integreerimine peaks olema tulevikus, selleks peaks tulevikus olema rohkem võimalusi ja seetõttu võiks, peaks tulevikus olema rohkem võimalusi mitme fondi rahasid kaasavate programmide läbiviimiseks, aga see pole kohustus, kui liikme, liikmesriik tahab äh, sellistesse, selliseid projekte läbi viia, siis on see teretulnud. Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele suunatud äh, lähenemisest lähtudes tahaksime me tulevikus äh, keskenduda rohkem Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidele mida see praktikas tähendab, oleme selle oma strateegiasse, oma, oma ettepanekusse välja öelnud, me tahame keskenduda majanduskasvule ja töökohtade loomisele ja teistele konkreetsetele eesmärkidele, mis Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on välja toodud. kuidas me seda teeme, see sõltub teist liikmesriikidest, äh, piirkondadest, teie peate mõtlema, kuidas me kesk-, kuidas me suudame majanduskasvu, töökohti luua, kuidas me energiatõhususe tagame äh, ja nii edasi ja nii edasi ja, ja nii, nagu see sobib teie piirkonnale, teie liikmesriigile. see saab olema olema üks oluline osa meie läbirääkimistest teiega, nii läbirääkimiste käigus ise kui programmide käigus ja see on ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtus Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta kontekstis. see on oluline, Euroopa ei suuda neid eesmärke saavutada ilma piirkondliku tasandi ja kohaliku tasandi lahendusteta. ja sellel teemal tahaksime teiega tulevikus veelgi põhjalikumalt arutleda. ja siis äh, reservi küsimus. Äh, nüüd on meil mehhanism, mis on äh, liikmesriigi tasandil reserv, raha hoitakse tagasi programmide jaoks, mis oma eesmärgid liikmesriigi tasandil saavutavad ja siis liikmesriik peaks suunama ressursid nendele programmidele, mis äh, on kõige edukamad, see on äh, selline stiimulit pakkuv mehhanism ja meie arvates aitab see äh, tegevust parandada ja sa-, sooritust parandada. kontsentreerimise küsimuse, küsimuseks jah, meil on kontsentreerumine, aga see peab kajastama piirkondade erinevat arengu ähm, tasandit kui nõndanimetatud konvergentsi äh, piirkondade lähimus, lähenemisgi piirkondade jaoks on äh, kontsentratsioonimäärad väiksemad. Need on siis äh, need piirkonnad, kus skp oli väiksem kui seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu keskmisest alles hiljuti ja nendel, neil on muidugi oma erivajadused. siis piirkondade piiride ümber kujundamine äh, piirkonnad, piirkondade piirid on paika pannud Eurostat ja liikmesriigid ja selle küsimusega tegelevad liikmesriigid ja Statistikaamet. kui on mingisugune kõrvalekalle, siis liikmesriik pöördub Eurostati poole ja vaatab, kas, ja nad ühiselt vaadatakse, kas on põhjust seda muuta. lõpetuseks sektoriülene lähenemine. selle uue määrusega oleme loonud alused sektorite vahelise lähenemise parandamiseks äh, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa äh, Regionaalarengu Fond äh, arendavad võimaluse ja neid, neid saab kõiki ühendada, tegelikult võib kõiki viit fondi ühendada. meil on eeskirjade kogu, mis ei kehti mitte ainult ühe, ühtekuuluvuse kohta, vaid ka maaelu arengu ja kalanduse kohta. ja lõpetuseks tahaksin tänada teid veel korralt. komisjoni jaoks on äh, selline kohtumine uueks kogemuseks, esimest korda teeme oma poliitilise ettepaneku Lissaboni leppe tingimustes, tavaseadusandlikus menetluses ettepanekud on kõik saadetud liikmesriikide parlamentidele ja me ootame põnevusega meie edasisi arutelusid. suur tänu, Mikael Schneider, kes kuulub ka regioonide komiteesse, soovib ka paariks minutiks sõna, palun. Äh, suur tänu, ma ei räägi nii väga regioonide komitee kuivõrd Bundesrati nimel. Äh, suur tänu, et te mulle uuesti sõna andsite, kõigepealt äh, Bundesrat avaldab oma arvamust järgnevate nädalate jooksul äh, finantsraamistiku kohta keskpikas perspektiivis ja ma loodan, et see võetakse vastu ja saadetakse ka sellele komisjonile liidumaad koos Bundestagiga, me oleme kõik nõus, öeldes, et see ettepanek sobib äh, kontsentratsiooni aspektist. eelmisel nädalal Kosak äh, tõstatas selle küsimuse, kuid äh, seitsekümmend kaks protsenti vahenditest lähevad nüüd kõige vaesematele piirkondadele. Need on piirkonnad, mis järgmisel perioodil lahkuvad lähenemiskategooriast, ma arvan, et me võime öelda, et komisjoni ettepanek on tõesti suunatud kõige nõrgematele piirkondadele, nagu me ka seda soovime. kuid kõigest hoolimata peab lähen-, ühtekuuluvuspoliitika olema tulevikus suunatud kõigile regioonidele. me võime palju ära teha, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke saavutada, kuid mitte ainult vaeste regioonide puhul. see on vahend, mis peaks kehtima kõikidele regioonidele ning kõik peaksid osalema regi-, saama kasu Regionaalarengu fondist meil on praegu äh, lähenemiskategoorias piirkondi, kes on üle seitsmekümne viie protsendi. tegemist on phasing out tasandiga. ja meie oleme arvamusel, et need piirkonnad, peaksid saama teatud äh, perioodi ajal üleminekutoetust. me oleme ka kriitilised selles suhtes, et äh, uus äh, üleminekutasand on natuke segane, me ei saa aru, milline on loogika selle kategooria loomise juures. üleminekuabi, jah, teatud turvavõrgustikuga, kuid me peame öö, vaatama seda ideed siiski ettevaatlikult. aitäh! me oleme jõudnud nüüd oma kohtumisega lõpule. tahaksin siiski öö, kulutada veel kaks-kolm minutit teie aja, ajast kõigepealt äh, selleks, et öelda, et aasta pärast kohtume uuesti selles formaadis. eile otsustasime komisjonis, et äh, kohtume järgmise aasta oktoobris ning siis äh, loodetavasti oleme läbirääkimistega regulatiivse raamistiku üle lõpule jõudnud ning ka loodetavasti mitmeaastase finantsraamistiku üle muidugi tuleb majanduskasv regioonidest, VKE-dest, linnadest, kuid meie peame tagama raamistiku, mis äh, majanduskasvu toetaks ja me tahame näha uusi investeerimisprogramme, mida äh, rahastatakse ühtekuuluvuspoliitika instrumentidest äh, juba kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses, sellepärast on ajakava meie jaoks väga oluline. ning mitte ainult komisjon, vaid ka meie Euroopa Parlament meie sekretäriaat ja paljud kolleegid, kes siin istuvad ja teevad märkusi, me kuulasime väga huvi hu,, suure huviga kõiki teie kommentaari. ja ma saadan need kommentaarid teile ka kirjalikult. nii et mm, kõik, kes on valmis meile saatma oma kirjalikud, äh, kirjalikud kommentaarid, siis äh, see sobiks meile väga hästi me alustame nüüd koostööga, teil on olemas äh, kollane ja oranž kaart subsidiaarsuse jaoks, kuid äh, me ei tahaks äh, mitte neid kasutada, vaid me tahaks teiega palju suhelda selle perioodi jooksul, sest palju sõltub sellest, mis te saate teha ära riiklikes parlamentides ning meie poliitika sõltub teie panusest, nii et loodame väga palju teie aktiivsele tegutsemisele ja aktiivsele koostööle ka teie valitsuste poolt. nii et teie seisukoht on meie jaoks, äh, on väga oluline ja teie mõju koduriikides on samuti väga oluline meie kõigi jaoks. tahaksin samuti öelda, et nagu ma ütlesin ka alguses, et me oleme viimase kahe aasta jooksul väga palju tööd ära teinud et neid läbirääkimisi alustada, ehitades usaldusväärseid suhteid kom-, suhteid komisjoniga, nõukoguga, luues resolutsioone, hääletades nende üle täiskogul tehes võimalikult palju ühtekuuluvuspoliitika tutvustamiseks. meil on ka töögrupp vastaval teemal, vastaval teemal. nii et me oleme palju tööd ära teinud. samuti määrasime raportöörid äh, komisjoni määrustele. meil on kõikidest suurtest fraktsioonidest raportöörid, Lambert von Nistelrooy, Jan Olbricht ja Joachim Zeller Rahvaparteist, äh, Hollandist, Saksamaalt ja Poolast, äh, sotsiaaldemokraatidest Viktor Postinaru Rumeeniast ja Maria Irigoya Perez Hispaaniast ja ning Konstanz Krell Saksamaalt ning meil on Rika Manner Soomest. ja iga raportööri puhul on meil ka variraportöörid teistest fraktsioonidest, nii et need, kes tahaksid töötada oma poliitilise perekonna raamest, võite siin komisjonis leida kolleege, kes on teie poliitilistest fraktsioonidest, nii et teil on äh, see võimalus. kõik on olemas ka internetileheküljel. ja me alustame kuu aja pärast järgmisel koosolekul uuesti aruteluga uue regulatiivse raamistiku üle. me mõistame, et palju on veel vaja ära teha, kuid me tahame seda kindlasti teha ja loodame, et koostöös teiega meil see ka õnnestub, sest ma arvan, et see väljakutse saavutada majanduskasv Euroopas, äh, selle saavutamiseks on ainuke võimalus Euroopa tee, kui me kasutame üksteise ekspertiisi ja töötame koos. meil on ka äh, vastuvõtt, nagu ma ütlesin, plaanitud. ja tahaksin seega koosoleku lõpetada ning äh, meil on järgmiste eesistujatena Taani ja Küpros, nii et äh, soovitan teil rääkida kolleegidega nendest parlamentidest samuti. suur tänu, et te siin täna olite ja loodan, et meil õnnestub seda hästi alanud koostööd ka jätkata järgmise aasta jooksul. suur tänu, koosolek on lõppenud.